Good afternoon, dear colleagues. kolleegid, tere päevast, vabandust, et ootasid, ma pidite, ma teadsin, et äh, kolla kolmes tavaliselt kõik ei ole kohal, aga mina peaks ikkagi alustama kell kolm või äh, vähemalt siis viis minutit pärast kolme, aga mitte üksteist minutit pärast kolme. ja aga nüüd me alustame kohe ja ma nüüd hingeldan pisut, sest ma jooksin, et jõuda võimalikult kiiresti kohale. kuues veebruar kaks tuhat seitseteist, <clears throat> päevakorra kinnitamine, kui keegi midagi ko ei kommenteeri, siis äh, võetakse vastu päevakord. nüüd Euroopa Liidu energiasõltumatus Äh, ja energiaallikate mitmekesistamist käsitlev äh, seminar, mis on võtmetähtsusega. palun äh, pidagem kõik meeles, et see on tähtis teema. hoolimata sellest, et <clears throat> Euroopa ähm, äh, äh, energiatarbimine äh, <clears throat> ei ole väga palju tõusnud, äh, on siiski meie sõltuvus sisse toodud energiast kasvanud neljakümne viie protsendilt üheksakümnendal aastal äh, viiekümne kolme protsendini praegu. mõned riigid äh, ka sõltuvad gaasiimpordile ühelt tarnijalt ja ja Äh, mitme, äh, tarneallikate mitmekesistamine on võtmetähtsusega meie energiaturvalisuse juures. sealjuures praegu me keskendume põhiliselt gaasitarnele kesk- ja pikas perspektiivis. Äh, kuuleme olukorrast, millises olukorras on suuremad taristuprojektid. see on väga oluline rahvusvaheline energiaagentuur äh, esitab äh, kõik äh, uurimistulemused ja meil on siin ka väärikad eksperdid, energiaametite regulaatorite ning süsteemioperaatorite näol. ja on oluline ka see, et meie töö, tuba kantakse üle ka läbi interneti ja seega mõju võib mõjutada avalikku arvamust Euroopas. Teil on siin kõik äh, programmi koopiad olemas, te teate, milline on kõnelejate nimekiri ja samuti kõik sõnavõtud äh, avaldatakse meie komisjoni veebileheküljel ning äh, tööd toast eh, tehakse, mõttekohast tehakse ka eh, hiljem kokkuvõte. meil on esimeses paneelis kolm kõnelejat eh, ja pärast esimesele paneelile järgnevad vast-, küsimused-vastused ja siis teine, järgmisele järgneb teine voor. ja paluksin, et kõnelejad ei räägiks kauem kui kümme minutit. esimesena saab sõna Peter Fraser, kes eh, tegeleb naturaalgaasi eh, tarne turvalisusega Euroopa Liitu. Te olete väga hästi valmistunud eh, sellise ettekande tegemiseks, ta ühines Rahvusvahelise Energiaagentuuriga Pariisis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta septembris, tema tegeleb eh, gaasi, söe ja energiaturgude jaotusega ja varem ta töötas eh, rahvusvahelises energiaagentuuris eh, vanem elektripoliitika nõunikuna, vanemnõunikuna. enne seda töötas ta Kanadas Ontario osariigis, olles seal eh, energiaminister, nii et väga palju vastutusrikka töökohti eh, mõlemal pool eh, Atlandi ookeani. Peter Fraser, teil on nüüd sõna. ja tere tulemast teile kõigile Euroopa Parlamenti. seda ma ei olnud pida-, piisavalt selgelt teile, aga äh, nüüd annan sõna äh, kõnelejatele. suur tänu teile, suur tänu südamliku sissejuhatuse eest ja suur tänu selle eest, et Rahvusvaheline Energiaagentuur äh, siin äh, sõna saab. nagu te teate, energiaturvalisus on meie jaoks väga oluline ja räägin teile tähelepanekutest meie viimastes uurimistöödes gaasitarne turvalisuse teemadel, mille kohta eelmisel aastal Ähm, avaldati ka temaatiline raport möödunud äh, suvel ja see, äh, see on oluline osa äh, ülemaailmsest energiaturu kokkuvõttes ja tahaksin öelda seda, et järgnevate aastate jooksul hakata veel rohkem sõltuma ähm, sõltuma impordist ja hea on, et LNG ja ähm, veeldatud gaas on lisaks Vene Eh, gaasile ja samuti kaks tuhat üks, kahe tuhande üheteistkümnendal aastast alates eh, on suurem eh, mm, paindlikkus, kuid tulevikus see paindlikkus ilmselt ei suurene, eriti seoses söeprobleemidega. tulevikus, kui soovite oma sõltuvust impordist vähendada, siis agressiivsed Eh, agressiivsed eh, emissioonide kärpeplaanid eh, madaldavad nõudlust. vaadake meie lähiajalugu. Euroopa nõudlus gaasiturul langes pärast kahe tuhande neljandateistkümnendat aastat, kuid kaks tuhat viisteist, kuusteist nõudlus jälle kasvas. ja see protsess eelkõige on muutunud seoses energiasektori nõudlusega ja väga palju on hakatud taastuvatest energiaallikatest äh, looma äh, energiat ning äh, samuti on selle asjaga seotud ka söekaevandus, kaevandamisega seotud küsimused. Ähm, lühike vastus, kui vaatame Euroopa Liidu ja maailma konteksti, on see, et praegune eh, tarbimistasand jäävad järgnevatel, tasandid jäävad järgnevatel aastatel sarnaseks, samas kui me vaatame globaalselt, siis suur eh, gaasi tarbimise kasv järgmise kuue aasta jooksul, milleks on siis see eh, roheline joon, toimub Hiinas ja Lähis-Idas, Ameerika Ühendriikides eh, eh, karbimine väga palju ei eh, suurene, mistõttu nad saavad rohkem gaasi eksportida ja India, Korea ja Jaapan eksporditurgu eriti ei mõjuta. see on asja nõudluse pool, kuid nüüd tootmise poole pealt, nagu seda ütles juhataja, siis to tootmine on vähenenud viimase kümne aasta, viieteist aasta jooksul, see, eks see protsess jätkub samas vaimus eh, ning ähm, niisiis, äh, nagu te näete eh,, kui väheneb äh, tootmine ja tarbimine, see tähendab seda, et äh, import imporditurud ei muutu ja see, mida oleme näinud viimastel aastatel, näinud on see, et Venemaa import aina kasvab. ning kui te vaatate paremat poolt slaidist, siis te näete Vene, eh, Vene impordi eh, viimaste aastate viimastest neljast kuust eh, ja oleme näinud, kuidas, nägime seal, kuidas Venemaa poole import kasvas see on huvitav, sest äh, on võimalik ka veeldatud gaasi äh, importida, kuid seda, selle kasvu pole me viimastel aastatel näinud. hoolimata sellest, et äh, mida näete hallides tulpades, siis siis nagu te näete, uuesti gaasiks tegemine, see protsess aina kasvab ning äh, kui me vaatame nüüd äh, tulpa vasakul pool, siis äh, näeme, et Prantsusmaal, Poola ja Leedu, mis, mis impordivad viimasel aastal rohkem veeldatud gaasi, kuid Suurbritannias jällegi on import vähenenud, samuti ka Belgias ja Hollandis. see tähendab seda, et netokasv Euroopas on väga väike, ülejäänud maailmas, seal on olukord teistsugune, seal on rohkem veeldatud gaasi kätte saada on ning sinna turule on sisenemas äh, uued ähm, pakkujad, tarbijad nagu näiteks Jordaania, Pakistan ja Egiptus ning äh, need uued tarbijad mõjutavad äh, veeldatud gaasituru kasvu ja nõudlust väga palju. seda kontekstis, kus Eh, veeldatud gaasi eh, tootmisvõimekus eh, on kasvanud kahekordseks, kuid ilmselt ja lähiaastatel see niimoodi ei jää. ja Ameerika Ühendriigid ja Austraalia on need, kes on juba palju investeerinud sellesse valdkonda, mis suurendavad veeldatud gaasi veeldamisvõimekust järgnevatel aastatel praegusel hetkel äh, pakkumine kasvab, nõudlus aga mitte, see tähendab seda, et veeldatud äh, gaasiturud peavad muutuma paindlikumaks. me viisime läbi uuringu äh, oma globaalse gaasituru raportiga, mis näitas seda, kuidas veeldatud gaasiturud muutuvad, eriti seoses sihtkoha nõudlust, nõudlik, nõudmiste osas tihti oli varem fikseeritud Eh, vastuvõtupunkti osas, eh, kuid kaks tuhat viisteist eh, langes see neljakümne protsendini fikseeritud vastuvõtmist kohta, ehk siis ollakse valmis ollakse valmis alla kirjutama lepingutele, kuid samas see tähendaks seda, et soovitakse võimalust transport suunata teise vastuvõtupunkti ning Äh, lepingu aastad, äh, aastate osas näiteks need, kes äh, soovivad sõlmida paindlikku lepingut, on valmis seda sõlmima ka pikemaks perioodiks. üks võimalik areng on see, et näeme, et söe kasutamise asemel hakatakse rohkem gaasi kasutama, nagu seda nägime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kus selline vahetus toimus ühest küljest vedelgaas muutus konkurentsivõimelisemaks ja söe hinnad kasvasid, kuid see olukord on juba praeguseks muutunud ning eh, see kus eh, kasv on märgatav ja eh, praegusel hetkel ei ole selles osas muudatusi ette näha, võttes arvesse, et praegusel hetkel on ka söe hinnad madalad aga kui näiteks eh, nad neljakordistuksid, siis eh, need kaks joont oleksid võrdsed. ning teine punkt, mille sooviks välja öelda, on see, et eh, Euroopa kavatseb paljud nafta ja söekaevandamiskohad sulgeda ja Eh, kui olukord on selline nagu pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat, kus on kasulikum muud energiaallikad kasutusele võtta, siis eh, eh, paindlikkus selles osas väheneb, kui naftat ja sütt kasutatakse vähem. üks valdkond naft, gaasi ta-, gaasitarne turvalisuse osas puudutab ladustamist. ja selle osas peab ütlema, et et on kasutatud rohkem veeldamisvõimalusi äh, ja eh, see on ka oluline selleks, et eh, suve hind ja talve hind gaasi tarbimisel nii palju ei erineks. ja eh, keskmine arvutatakse praegusel hetkel välja diferentsiaali abil suve ja talve hindade vahel. mõningatel juhtudel näiteks ladustamine ei ole enam kasumlik. nii et kas, eh, kas siis praegusel hetkel on vaja, esimene variant see, et eh, näiteks ladustamisega tegelevad ettevõtted peavad muutuma paindlikumaks või siis oma tegevuse lõpetama. vaadates eh, veel kaugemale, siis kõigepealt heidaksin pilgu tagasi kahe, kaheksakümmend viis aastat tagasi, tuhat üheksasada üheksakümmend kaks tuhat viisteist, kus te näete, et turgu domineerisid fossiilkütused ja madala süsinikusisaldusega eh, energiaallikad olid märkimisväärsed, eh, vähem kasutuses, eh, kus sütt kasutati kõige rohkem, kuid minevik ei ole tulevik. kui me vaatame, mm, et nafta ja söe tarbimine Eh, kasvas vähe, gaas eh, on väga palju rohkem eh, kasutusel olnud ja süsinikuvaesed energiaallikad on, toetataval energia on kõige rohkem kasutuses. kuid lemmik, lemmik fossiilkütuseks jääb endiselt gaas, mis muidugi gaasitootjatele meeldib. ja lõpetuseks sooviksin öelda, mis äh, puudutab, selle kohta, mis puudutab äh, äh, emissioone. mida nimetame nelisada viiskümmend stsenaariumiks. kahe tuhande neljakümnenda aastani et seal, selle perioodi vältel gaasinõudlus eriti ei muutu sest äh, aina rohkem võetakse kasutusele taastuvaid energialiike ja pärast seda on võimalik, et nõudlus langeb. pärast kahe tuhande kahekümne viiendat aastat hakkavad jõupingutused vilja kandma ja gaasinõudlus äh, langeb. ning äh, seda, seega ja kõnele katkestatakse, võib-olla lisati informatsiooni eh, küsimuste-vastuste vooris, see oli väga huvitav, mis te rääkisite, ütleb esimees. Eh, Kanada perspektiivist rääkides, mitte ainult Rahvusvahelisest Energiaametist rääkides ja nüüd saab eh, sõna, saad Briti saate esindajad Katja Jefimova. tegemist on siis energiauuringute äh, ja maagaasi uuringute programmi äh, teaduriga Oxfordi ülikoolis ja te olete teinud läbi Ida-Euroopa uuringud ja muud uuringuprogrammid äh, ka Oxfordi ülikoolis ning olete ka äh, tarnekindluse küsimustega tegelenud Vene gaasitarned läbi Moldova, Ukraina Mm, ja teiste Euroopa riikide nii et teie hakkate rääkima täna sellest, kuidas energia tarnekindluse riske on võimalik madaldada selleks, et eh, pakkuda energiaallikate mitmekesistamist eh, ja kasutada veeldatud maagaasiterminale. nii et palun, eh, energiatarnekindluse riskide vähendamine vajalik on piisavat äh, investeeringut äh, siis gaasijuhtmetesse ja veeldatud maagaasiterminalidesse. Äh, suur aitäh teile sissejuhatuse eest ja aitäh selle, nende sõnade eest. ma tegelen energiauuringutega Oxfordi ülikoolis, nii nagu härra Puusek just ütles ja ma tahaksin rääkida teile meie uuringute tulemusest. meie meeskond kandis selle viis selle ellu mõned aastad tagasi ja me uurime ka tarnevõimalusi Euroopa jaoks, eriti pidades silma see, peal sellel, kust äh, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend viis ja kaks tuhat kolmkümmend ajaperioodis erinevad gaasitarned võiksid Euroopasse jõuda. kümme minutit, ma saan aru, et äh, karmilt peetakse siin kõneajast kinni, nii et äh, püüan teha kõik endast võimalikku, et anda teile ülevaate. energia äh, tarnekindluse võimaluste toetamiseks oleks vaja äh, gaasitarneahelas äh, igasuguseid äh, anomaaliaid vältida, pakkuda välja erinevad allikad, transiiditaristu, millised näiteks uued energiarajatised oleks vaja või milliseid gaasijuhtmeid oleks vaja selleks, et lisaallikaid Euroopasse tuua. muidugi riskid on seotud näiteks valitsuse ja juhtimise riskidega, kehvad poliitilised suhted, ka lepingulised riskid, kus ei ole võimalik leppida kokku lepingute osas, regulatoorsed riskid, mis tulevad sellest, et Euroopa Liidu sisemine gaasiturg on hoopis teistmoodi organiseeritud kui varem ja ei oleks võimalik väga hästi gaasi tarnida ja muidugi erinevaid tehnilisi riske on samuti. pikaajaline gaasi äh, kättesaadavus ja tarnekindlus taristus on muidugi väga erinevalt äh, arenenud erinevates Euroopa riikides ja äh, loomulikult see mõjutab ka üleüldiselt Euroopa Liidu poliitika otsuseid, sellepärast et see peab erinevate riikide mureküsimusi arvesse võtma. muidugi ohud ja nende tajumine jällegi ohutase, mis oleks aktsepteeritav äh, iga riigi jaoks ja ka Euroopa Liidu jaoks ja see tase on muidugi erinev erinevate riikide jaoks. tahaksin siin kokku võtta, milline on tavapärane Euroopa gaasi tootmine, me räägime sisemaisest tootmisest, Euroopa Liit ja Euroopa Majanduspiirkonna jaoks kaheksakümmend protsenti Euroopa sisetootmisest tuleb just sealt, Norra, Ühendkuningriik ja Holland on kolme riigina vastutav selle eest ja nagu näete, et pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend ei ole olukord mitte väga roosiline. ilmselt need riigid küll domineerivad konventsionaalset gaasi tootmist, aga me näeme, et äh, vähemalt äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend väga oluliselt mahud vähenevad. samuti ootame me, et mittekonventsionaalne äh, gaasi tootmine on äh, kakskümmend äh, miljardit kuupmeetrit aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis. ja see tähendab seda, et samuti toimub vähenemine. raske olukord selle slaidi järgi ning nii nagu eelkõneleja ütles, isegi kui meil on sama nõudlus või suureneb nõudlus veidikene, ei ole meil pakkumist piisavalt, sellepärast et siseturu tootmine on vähenenud siis kust võiksid tulla lisaallikad, kui ei ole Euroopas seda võimalik saada? üks põhiline allikas, mida räägitakse ka tihti ja millel on loomulikult väga oluline poliitiline ja regulatoorne toetus igal pool, on Aserbaidžaani gaas äh, läbi koridori, läbi Venemaa, läbi Türgi, vabandust, aga see koridor Aserbaidžaanist, mis on ainukene allikas praegu äh, lõunakoridori läbi, seda on kuusteist miljardit kuupmeetrit. Türgisse läheb ka osa sellest, üksteist, kümme kuni üksteist jääb Euroopale järgi kuueteistkümnest miljardist. ja aserite jaoks Aserbaidžaani kodunõudlus on ka olemas mis tähendab seda, et kui me võtame gaasimaardlate arvu arvesse, siis äh, aserid kasutavad ise oma gaasi ära väga suures osas ja eurooplaste jaoks jääb seda vähemaks tarnida. teine võimalus on saada äh, lisagaasi äh, Türkmenistanist. väga raske on see ilmselt poliitiliselt pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sellepärast et Kaspia ülene gaasijuhe, millele on praegu vastu Venemaa ja Iraan ja loomulikult ka äh, väga madalad äh, gaasihinnad ei aita kaasa. Äh, Iraagi Kurdistan muidugi pärast kaks tuhat kakskümmend viis aastat on tegemist allikaga, mida ei maksa väga usaldada. nii et loomulikult energiaallikate mitmekesistamise mõttes on see lõunadimensioon väga oluline, sellepärast et see aitab tuua Euroopa Liidu välist gaasi Euroopasse juurde aga kui me vaatame, et kuueteistkümnest miljardist kuupmeetrist läheb kuus Türgile ja kümme jääb Euroopasse üle, siis äh, seda on vähe. siis vaatame veel Alžeeriat äh, ja ka Vahemere idaosa. meie veebilehel on see kõik olemas, lühike vastus on siin, et Alžeerias on äh, kodused äh, küsimused väga teravad, äh, sellepärast et neil on siseriiklik nõudlus ka päris suur. Mm, ja samuti müüvad nad regiooni riikidele. üks oluline võimalus siin viie, viie või kümne aasta jooksul siis keskpikas perspektiivis suurendada tootmist on Iisraeli gaas ja veeldatud maagaas läbi Egiptuse Äh, Vene gaasi lugu ilmselt te teate kõik päris hästi. Euroopa üldiselt kolmekümne protsendi ulatuses äh, sõltub äh, Vene gaasist. ja tegelikult, kui me vaatame kaubandusliku turu jagamist siis, siis kakskümmend kaheksa protsenti, kolmkümmend protsenti on väga normaalne sõltuvus näiteks Põhja-Euroopa ja ka Lõuna-Euroopa riigid ei ole eriti oluliselt ühe tarnijast sõltuvad. nii et äh, hoopis teine lugu paraku on Kesk-Euroopa, Kirde-Euroopa ja Balti riikidega. sellepärast, et äh, nemad on üks neljandik sellest äh, osast, väga paljud nendest riikidest on äh, kõrge haavatavustasemega ning väga tugev äh, kontsentratsioon Vene gaasist on nendel turgudel. aga kokkuvõttes, kui me vaatame Euroopat üldiselt, siis energiaallikate mitmekesisus on olemas, aga just Kirde, Kesk ja Euroopa ja Balti riigid on väga haavatavad ükskõik, kas me vaatame geopoliitiliselt või ka kaubanduslikust aspektist lähtuvalt. ning selles regioonis on kindlasti vaja äh, midagi ette võtta ja mitte Euroopas tervikuna. ja nagu ma ütlesin, kolmkümmend protsenti sõltuvust on täiesti normaalne ka, äh, turu osakaal. kui te vaatate, kust kohast jõuab äh, Vene gaas Euroopasse, siis läbi Poola ja Valgevene ning Ukraina koridoride tegemist on gaasijuhtmetega, mis veel on plaanis äh, ehitada, ei tea täpselt, kas need jõuavad äh, kusagile, näiteks äh, siis Nord Stream kaks. nagu ma ütlesin, siis Vene gaas on üks nendest allikatest, mis saaks lisada võib-olla Euroopale tarneid. kui te vaatate üleilmselt veeldatud maagaasi osakaalu, siis te näete, Euroopa turgu ei ole see veel tabanud niivõrd tugevalt, seda tendents kui võiks. siin on näidatud LNG taristu olemasolu veeldatud maagaasi jaoks on olemas, siin on võrdlus toodud äh, aastaga kaks tuhat kakskümmend, võib-olla isegi kakskümmend kaks ja kolm. sel hetkel äh, on Euroopa valmis võtma äh, vastu piisavalt, piisavas koguses veeldatud maagaasi ja seda edastama. Gazprom muidugi peab sammu pidama selle selle tendentsiga ja loomulikult sõltub see ka sellest, kas nad otsustavad nii toimida või mitte aga tihti unustatakse näiteks see, et Euroopa saab siin kasutada võib-olla kahekümne viie protsendi ulatuses veeldatud maagaasi. kaks tuhat viisteist oli see niimoodi vähemalt, kokku teeb see kakssada kümme miljardit kuupsentimeetrit, seda on siiski vähe Äh, vastata praegustele tendentsidele veeldatud maagaasi osas, aga kui me vaatame aastaid kakssada kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend kolm, kaks tuhat kakskümmend kaks, võib see kaduda tegelikult äh, kogu see veeldatud maagaas hoopis Aasia turgudele, sellepärast et äh, veeldatud maagaasi nõudlus üle ilma kasvab ja energia läheb sellistesse kohtadesse, kus seda kõige rohkem vaja on ja kes on valmis rohkem maksma nii et äh, aastast kaks tuhat kakskümmend kolm ja edasi võib suureneda jällegi sõltuvus Vene gaasist. nii et oluline on see, et kahe tuhande kahekümnendate aastate keskpaigas äh, on teada seda, et äh, Venemaa kohe mm, naabrina pakub oma maagaasi ning veeldatud maagaasi küsimus sõltub väga oluliselt sellest, milline on nõudlus Aasias, millised on Euroopa ja Ameerika hinnad ja eriti, millist hinda on Euroopa valmis rahvusvahelisel turul maksma. mis taristut puudutab, siis siin on äh, väga pisikesena see küll välja toodud, ma vabandan seda slaidi peal, ütleb esineja, aga taristu on tegelikult olemas äh, Äh, Balti riikide, Kirde ja äh, Kesk-Euroopa jaoks selleks, et nad saaksid alternatiivseid äh, allikaid, kui nad tahavad just oma energiaallikaid mitmekesistada ja leida alternatiive Vene gaasile. nii et tegelikult taristud on omavahel ühendatud juba kahe tuhande üheksandast aastast alates. Poolas on olemas äh, Äh, vastavad taristuprojektid ja nii edasi. nii et nendel riikidel on siis võimalik tehniliselt ikkagi saada ligipääsu alternatiividele. aga pidage silmas, et mingisuguseid garantiisid ei ole, et hinnad oleksid nende alternatiivide jaoks odavamad kui Vene gaasi jaoks, aga väga selge võimalus nendel riikidel on ligipääs saada, kui nad seda soovivad. ma ütleksin, et äh, Kagu-Euroopa ja Balti riigid saaksid täielikult eh, kahe tuhande kaheksa, kahekümnendaks aastaks sõltuvus Vene gaasist eh, eh, eemale lükata, kui võimalik, aga loomulikult see maksab midagi. ja loomulikult äh, regionaalne koostöö on väga oluline nende küsimuste puhul, et ohustatud regioonid, haavatavad regioonid äh, regioonis teeksid koostööd ja võtan kokku, kui lubate, veel palun pool minutit ja pool minutit saate, sest kaksteist on juba äh, räägitud, ütleb esimees. tõesti, lühidalt kordan üle asjad, mida ütlesin. mis puudutab allikaid, siis me näeme veeldatud maagaas üleilmselt ning Vene gaas edasi meil on äh, olemas äh, mitmeid äh, transiidi võimalusi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend viis on kõik muidugi väga spekulatiivne, täpselt ei tea. nii, taristu. taristu võimalused on olemas Põhja-Euroopaks ja Lõuna-Euroopa riikideks, aga haavatavad regioonid on just Kagu-Euroopa, ähm, Kesk-Euroopa ja Balti riigid. ning loomulikult oluline peamine riskide kompleks tuleb õiguslikest küsimustest, valitsuste suhetest, poliitilistest suhetest ning äh, vastavatest lepingute kokkuleppimisest. võimalik on kõiki asju äh, pehmendada, eriti just kasutades rohkem veeldatud maagaasi ning Euroopa jaoks on vastuvõetavad ka alternatiivsed allikad, aga haavatavad riigid ja piirkonnad saaksid oma haavatavust äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendada. suurepärane, sekkub esimees, suurepärane proua, tänan teid selle ettekande eest, järgmine kõneleja on väga hästi meile tuntud. tegemist on Enso G juhiga, kes on äh, selle ettevõttega äh, pikemaltki seotud olnud kui sellel ametikohal ja seda alates jaanuarist kaks tuhat neliteist. gaasi valdkonnas on ta töötanud enam kui kakskümmend viis aastat ja sealhulgas ka Tong Energies ja muudes valdkondades ja palun, teil on sõna. suur tänu, härra Puusek, aitäh selle kutse eest siia tulla. ma üritan täiendada mõningaid äh, varasemate kõnelejate punkte ja üritan äh, kinni pidada kümnest äh, minutist ja seetõttu võib-olla räägin väga kiiresti. Enzog on kuus aastat selles valdkonnas tegutsenud, meil on nelikümmend viis liiget ja meil on ka mitmeid äh, Äh, arendustegevusi, mida me oleme läbi viinud ja seetõttu on väga oluline sellest ka rääkida tarne ja muudes mitmete riikidega, Norra, Ukrainaga ja muude partneritega, ehk siis me ei tööta mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, aga ka laiemalt äh, naaberriikidega ja meie arvates on see väga oluline. teine oluline element teile teadmiseks, et me oleme äh, mitmete võrgustike koodidega koostööd teinud äh, ja oleme nüüd äh, tariifide osas tööd lõpetamas sellel aastal. see on kõik väga oluline energiavarustuskindluses, meil on vaja, et gaas voolaks vabalt, lähtudes turumehhanismidest, mis on ka osa sellest kuidas energiavarustuskindlust käsitleda ja me oleme heas hoos võrgustikukoodidega ja täiendavaid variante ei ole ette nähtud, ehk siis need, mis me praegu ellu viime, on nii-öelda viimane variant ja gaasiturg üldiselt toimib väga hästi ja sellele me saanud kinnitust ka otsese Äh, raportist, mis näitab, et hinnakonvergents kogu Euroopas on väga hea ja see näitab, et gaas voolab vabalt äh, üle piiride. nüüd, mis puudutab taristut, äh, TYNDP, me avalikustasime viimase neljanda versiooni konsultatsioonideks ja see protsess on käinud kogu kaks tuhat kuusteist aasta ja me oleme kaasanud väga palju sidusrühme, meil on äh, olnud mitmeid üritusi mitmes vormis äh, projektijuhtidega, meil on äh, väga tugev ähm, läbipaistvus andmete osas, mis on seotud sellega ja me oleme nüüd esialgsed andmed avalikustanud, mida me siis lõpuks kaks tuhat seitseteist aasta analüüsi käigus arvesse võtame kui nüüd vaadata gaasitaristut Euroopas, siis nii torujuhtmete tasandil kui ka terminalide ja hoiustamise tasandil, siis on see üsnagi hästi välja arendatud ja meil on ülekandevõrgustik päris hästi paigas. nagu varasemad kõnelejad ka juba ütlesid siis maa-alused kui hoiustuspaigad kui ka LNG terminalid sisaldavad täiendavat võimekust. viiskümmend viis projekti on planeeritud pärast esimest vooru, ehk siis viimase kuue aasta jooksul oleme näinud, et viiskümmend viis projekti on tegelikult ellu viidud. tegemist on üsnagi olulise arvuga projektidega mis on siis päriselt ka ellu viidud. Äh, viimased prognoosid äh, Need ei ole mingid visioonid ega ka otseselt siis prognoosid, vaid mitmed äh, potentsiaalsed versioonid, meid on kritiseeritud mingil määral turuosaliste poolt, et meie Äh, andmed on võib-olla mõjutatud gaasi valdkonnast lähtuvalt, gaasinõudlust käsitledes, aga me ei näe ette mitte gaasinõudlust, vaid me oleme paika pannud raamistiku selleks, et gaasitaristut analüüsida ja meil on kolm ähm, stsenaariumit, millest äh, lähtume, need on seotud ka minevikuga, nagu näete, siis on tihe side näitajate vahel kuni kaks tuhat viisteist aastani ja see, mida me nüüd äh, näeme ette kuni kaks tuhat seitsmeteist aastani, meil on olnud suur väljakutse juba paar aastat, sest me oleme näinud, et nõudlus on langenud, see on olnud väljakutse, mida me oleme pidanud arvesse võtma, aga nüüd me näeme, et äh, see hakkab tasakaalustama ja kaks tuhat seitseteist aastal tundub see olevat üsnagi hästi paigas teine võimalus äh, on see, see joon, mida te siin näete, on aasta nõudlus ja näeme siin väikest toibumist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja praegusel hetkel ei äh, näeme ette mingeid äh, suuri kasve, vaid pigem stabiliseerumist väikese kasvutrendiga aga samuti on võimalik äh, näha, et äh, need kõige suuremad nõudlushetked äh, ei vähene, vaid nemad suurenevad, ehk siis nõudmised gaasitaristusele, mille, taristule, millega peab toime tulema, ei vähene. ja gaas on täiendav äh, ma- äh,, energiaallikas lisaks uue, taastuvenergiaallikatele ja me näeme, et äh, et need äh, kõige suuremad nõudlushetked on ikka veel olemas ja need suurenevad. üks näide, kus võrdleme seda, mis gaasivaldkonnas ja energiavaldkonnas laiemalt toimub, tumesinine joon all on elektrinõudlus kaks tuhat viisteist aastal ja nagu näete, siis on see üsnagi äh, ühtlane, siin ei ole väga suurt sõltuvust äh, hooaegadest, aga päevade lõikes on mingisuguseid lühiajalisi kõikumisi ja võib-olla ka seoses nädalavahetustega, aga aasta lõikes on see üsnagi tasakaalustatud, äh, samas gaasi puhul aga näeme, Äh, täiesti erinevat olukorda, et kõige suurema nõudluse hetkel on väga suur vahe, gaas, gaasisüsteem suudab äh, sellele vastu panna, samas äh, elektrisüsteemiga seda ei ole võimalik ette näha ja me näeme, et kui võrrelda gaasi ja elektrit, siis gaasi osakaal on elektri tarbimisest suurem ja oluline on arvesse võtta seda, kui rääkida sellest, kuidas asendada gaasi millegi muuga, kui lihtne see on. ja kui lihtne on äh, täita elektriga näiteks teatud nõudlust äh, kütte osas, see Äh, paneb elektrisüsteemi tõsise surve alla ja hetkel ei ole see hea lahendus. teine element, mida me oleme käsitlenud, on see, kuidas äh, meie analüüs on võrreldav teiste analüüsidega, teiste turuanalüütikutega ja need sambad, mis on erinevat värvi, ehk siis äh, uued ENSO analüüsid, hall on tavapärane olukord Äh, mida me siin kasutame, lähtume siin helesinisest, rohelisest ja kollasest, kui nüüd võrrelda Euroopa Komisjoni osakaalu, siis äh, nemad, äh, nende nägemus on üsnagi sarnane, see on vasakul pool nendest värvilistest standardid, sammastest ja paremal pool siis World Energy analüüsi, siis Äh, näeme me nende tulemusi ja meie käsitleme seda, kuidas äh, tuleviku äh, analüüsida, me lähtume üsnagi praktilistest põhjustest ja me peame tagama selle, et gaasisüsteem toimib ja sellepärast me katsetame neid erinevaid variante teine element meie analüüsides puudutab seda, kas see vastab Euroopa Liidu nõudlustele, eesmärkidele, jah, kõik kolm analüüsi põhimõtteliselt äh, äh, vastavad CO2 äh, osas neljakümneprotsendilisele vähendamisele ja seetõttu me oleme seda arvesse võtnud ja jällegi, et vastata kriitikale, mida me oleme kuulnud teatud äh, osapooltelt Brüsselis ja ka mujal, et kõik äh, kolm analüüsi on tegelikult kooskõlas äh, tegelikkusega ja see väide, et nad ei ole, ei vasta lihtsalt tõele kui nüüd äh, käsitleda energiavarustuskindlust taristu vaatenurgast, siis seda võib käsitleda mitmest perspektiivist ja meie lähtume siin riikidest, mis on N-1 äh, riigid, kus suurim tarnija ja me, üks suurim tarnija ja vaatame seal äh, kõige suuremat nõudlushetke, vaatame praegust olukorda vasakul pool äh, näete, et on mitmeid äh, piirkondi Euroopas, kus veel senini on üsnagi suuri väljakutseid, äh, kui suurim tarnija äh, on takistatud, aga suur osa Euroopast on tegelikult üsnagi heas olukorras. kui me nüüd võtame, vaatame ka keskmist pilti, kui vaadata pikemat perspektiivi, kuni, kaks tuhat kakskümmend aastani, siis äh, siin on võimalik näha, et äh, me oleme juba lahendanud mõned probleemid ja kui minna nüüd veelgi edasi, siis paremalpoolse pildil, kus on kaks tuhat kolmkümmend aasta, siis näeme, et üsnagi vähesed äh, riigid, väikesed piirkonnad, kellel on tõsised väljakutsed olukord paraneb ja jätkuva, jätkab paranemist. kui nüüd vaadata teisest perspektiivist olukorda, näiteks Ukraina, Ukraina marsruudi takistuste puhul, see on valdkond, mida me oleme komisjoni palvel käsitlenud, siis me näeme senini äh, kagunurgas üsnagi olulisi probleeme. kaks tuhat kakskümmend aastaks on planeeritud juba uued taristuprojektid selleks, et äh, tagasivoolu äh, perspektiivi äh, tagada ja nii edasi ja ja kuuekümnelt protsendilt probleemilt jõuame me kuue protsendini tarne tagamisel ja kaks tuhat kolmkümmend aastal on olukord veelgi parem. jätan siin mõned slaidid vahele. Te saate neid slaide pärast ise ka lugeda ja käsitleks nüüd seda slaidi, kus on äh, investeeringud, enamus nendest on äh, ida poolel, äh, Lääne-Euroopas on väga vähe investeeringuid ette nähtud. ja nüüd gaasitaristu kokkuvõte, olukord on, taristu on üsnagi heas olukorras äh,, ja suudetakse toime tulla erinevate nõudmiste ja tingimustega ja on veel mõned Euroopa piirkonnad, kus on vaja edasi liikuda, ehk siis arvesse on vaja võtta seda, et olukord ei ole igal pool ühesugune ja me peame sellega kohanema. härra Pusek, mul paluti käsitleda ka talvepaketti, mul on selle kohta paar äh, märkust, kas ma võiksin need teha? võib-olla siis lõppsõnas saate seda mainida, ütleb härra esimees suur-suur äh, tänu, ütleb härra esimees, aitäh selle suurepärase ettekande eest, see on meie jaoks väga oluline. mis puudutab äh, põhilisi investeerimisprojekte ja mul on väga kahju, et äh, meil sõnavõtjatel ei olnud võimalik sõna võtta viisteist või isegi rohkem minuteid aga kahjuks on äh, meie aeg piiratud, nagu tavaliselt äh, selliste kuulamiste ja ürituste puhul. ja nüüd on meie ees küsimuste ja vastuste voor ja kõigepealt härra Turmes. suur tänu. ja eriti just, mis puudutab viimaseid äh, härra Ingelsoni slaide mis puudutab energiavarustuskindlust Euroopas, siis see rahustab mind, et me peame tundma uhkust selle üle, mis me oleme viimastel aastatel saavutanud. meenutagem esimest Venemaa-Ukraina kriisi. me olime suurtes raskustes, meil ei olnud mingisugust võimalust kaks tuhat viis kuni kaks tuhat seitseteist aastat Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse gaasi suunata Barroso äh, toibumispaketist äh, investeerisime me gaasi tagasivool ja me oleme väga palju raha sellesse paigutanud, me oleme aidanud riike nagu äh, Poola, Balti riigid selleks, et paika panna LNG terminalid. ainus riik, kes on veel hädas, on Rumeenia, see on üks väheseid Euroopa riike kellel tegelikult on oma gaasivarud, ehk siis tegelikult äh, probleemi ei ole. kümme aastat tõsist, tõsist tööd siseturul taristu loomisel oleme me suuri edusamme saavutanud ja äh, me oleme peaaegu jõudnud selle energiavalustuskindluseni ja aitäh ka selle eest, et et äh, rääk-, vastasite ka kriitikale, see on väga hea, aga paar sõna teie analüüside kohta. härra Benson on siin. Äh, kuidas te näete ette hoonete remonti, see on põhitarbimine, energiatõhuse suurendamine äh, viib äh, gaasi impordi alla nelja protsendi võrra ja sellega on võimalik ka seda põhi, suurt tarbimist vähendada. üha vähem investeeringuid äh, teatud aspektidesse, äh, pigem siis äh, toetudes paindlikkuse mehhanismidele, annab meile üsnagi hea olukorra ja kuidas olete te seda arvesse võtnud? ja minu teine küsimus on proua Jafimovale. ja ma arvan, et äh, Balti riikide osas ei ole mingisugust energiavarustuskindluse probleemi. LNG terminal ja väga oluline on ka see, et Magrebi fondist, mille me kaks tuhat kaheksateist aastal äh, lõime, tagasime selle, et suurim gaasihoidla Lätis on Euroopa kätes, mitte Venemaa kätes. milles siis äh, probleem on äh, Balti riikidega, mina seda ei äh, näe, võib-olla võiksite äh, täpsustada, kus te seda ohtu näete, aitäh, ja veel üks küsimus, kui teil on õigus, et tulevik on valik Venemaa ja LNG vahel, siis Euroopas peaksime me käsitlema, mida me saame teha energiatõhususe osas ja lisaks sellele keegi ei räägi sellest, et meie põllumehed saavad toota biogaasi, sellega on võimalik asendada kümme-viisteist protsenti gaasivajadustest. miks me ei loo strateegiat äh, äh, ka meie põllumeeste abi kasutades, aitäh! järgmisena proua Kumbula saab sõna suur tänu, väga eh, palju on juba ära öeldud. tegemist oli tõesti <clears throat> eh, äratuskellaga ülikoolide poolt selles osas, et eh, kui me midagi teeme, siis tuleb teha kiiresti, kaks tuhat kakskümmend on ümber nurga, võib-olla teised paneeli liikmed soovivad samuti midagi selle kohta öelda ja ärgem unustagem, et äh, praegusel hetkel on kolm aastat kahe tuhande kahekümnenda aastani jäänud, mina olen ähm, Soomest, see riik, mis on jäänud äh, punaseks, aga meil on ähm, väga mitmekesistatud äh, energiaallikad, millega saame garanteerida nii oma elanike kui ka töötuse, tööstuse ähm, energiakasutuse ja siin öeldi, et näiteks Rumeenias metsa haldamine ei ole sellel tasandil, mis peaks olema Põhja, mis on Põhjamaades igasugused äh, igasugused jäätmed on, mida saaks kasutada kas või ja, ja mida saaks erakorralistel juhtudel kasutada, seda siin üldse ei puudutatud, nii et ma ei räägi siin mitmekesistamisest ainult allikate osas, vaid ka äh, eri tasanditel. suur tänu teile, järgmisena saab sõna härra Silikiotis. suur tänu. me kuulsime siin väga olulisi punkte ja ka erinevaid perspektiive. Euroopa Liit peab ette planeerima oma järgmised sammud tundub, et äh, paljudel aast-, paljude aastate jooksul on meil vaja sisse tuua naturaalgaasi ning äh, on vajalik äh, uurida ka alternatiivseid energiaallikaid. mul on küsimus proua Jefimova kohta. mis on tema seisukoht äh, Ida-Vahemere varude osas. hiljuti avastati Ida-Vahemere piirkonnas väga olulised äh, varud. Neid tuleb arvesse võtta, sest äh, planeerimise juures ei näinud ma ainsatki sõna nende varude kasutamise kohta. komisjon oma teatistes eelmisel nädalal mainis, et äh, need varud on palju lubavad meie tarne turvalisuse jaoks sooviksin teada teie seisukohti EU, eh, nende salvarude kasutamise võimaluseks, et Euroopa tarneturvalisus garanteerida. Eh, mul on veel kaks küsimust enda poolt. kõigepealt eh, kõige ohtlikumad pudelikaelad meie piiriüleses taristus Euroopa Liidus ja mis ka need võiks olla kõige ohtlikumad, ma nüüd mõtlen ikka paar-kolm tükki. teine küsimus. peale taristute, mis on veel puudu meie mandril, meie eh, siseturul? kas siis siseturg tõesti toimiks? näiteks aeturg eh, või Eh, kaubandusreeglid, kauplemisreeglid, sest sellest ei piisa, kui Euroopa eh, Komisjon määruse koostab, kuidas eh, selle, ta olukorda hinnata, sest selle aasta lõpus peaks olema midagi juba ette valmistatud. ja kas veel on küsimusi? saadikute poolt ei ole, siis annan teile nüüd sõna vastamiseks. jah, samas järjekorras kui ennegi. minu poolt äh, öelduna küsimus, mis puudutas äh, eh, gaasi kohta, mida saaks avatud gaasiturbiinides kasutada praegusel hetkel eh, CCDT eh, kasutamiseks eh, ei ole piisavalt motivatsiooni, väga palju on selle toetajaid ja näiteks gaasi kasutamisel investeeringud langevad, aga samas tootmine säilib. gaasi tootmiseks on endiselt vaja gaasitootmiskeskuseid mistõttu tootmisvõimekus tegelikult see ei muutu, aga samas eh, eh, totaalset gaasi tarbimist see mõjutab. see, mis puudutab eh, taristu puudujääke, ma ei, ei tea täpselt, ma ei oska selle kohta midagi täpsemalt öelda, aga oleme näinud seda, et, et näiteks suhtumine mm, Äh, ladustamisse on väga erinev ja see on võib-olla äh, põhjus, miks äh, mõned ladustusvõimalused on alles, teised on aga kadumas ja tegevustingimused ei ole päriselt samad ning üks valdkondi, millele Euroopa Liit võiks keskenduda, on see, kui üritatakse suurendada Eh, konkurentsi sellistes valdkondades nagu näiteks eh, säilitamine ja ladustamine, mis on piiriülene. suur tänu, proua. Eh, tänan. ma räägin samuti lühidalt, ma olen täiesti nõus sisemaine kaas, see võiks seda võiks jõuda kahekümne, viiekümne protsendini kahe tuhande kolmekümnendal aastal, siis te näete, eh, see on see osa, mis puudutab eh, kohalikku tootmist, aga samas sõltub see endiselt subsiidiumitest ja teiseks eh, tekib konkurents põllumajanduses kasutamisega, aga potentsiaali on, aga see nõuab toetust subsiidiumite näol ja samuti ka Äh, uute reeglite näol. potentsiaal on olemas, kuid see ei, äh, ei ole see piisav selleks, et kompenseerida äh, tootmis, puudujääke. mis puudutab Balti riike, siis enne seda, kui LNG muutus, võimalus sisse toodi, tõltuti täielikult Vene baasist, nüüd on olemas sellised taristud, mis ligipääsu võimaldavad õnnetuseks, aga eh, hind võib olla kõrgem kui Vene gaas, kui aga need mõlemad on, konkureerivad, on riikidel valikuvabadus ja nad näevad, kui valmis, eh, palju valmis ollakse riskide eest maksma, kuidas suhtutakse riskiküsimustesse ja erinevatesse energiaallikatesse, aga praegusel hetkel Eh, eh, turvalisusküsimus ei ole eriti tõsine, on aga eh, pigem hinna küsimus muret tekitav. <clears throat> ning kui soovite rohkem detaile, siis meil on dokumendis detaile rohkem olemas. minu jaoks küsimus ei puuduta reserve, reservid on olemas ja <clears throat> küsimus on pigem selles, kuidas neid tuuakse Euroopa turgudele, kui vaatate geograafiat, kui vaatate Küprose küsimust, Türgi probleemi, siis eh, kui poliitilised küsimused lahendatakse, siis eh, oleks hea, aga kuna, kui seda ei tehta, siis eh, raskused seal püsivad endiselt edasi, sellepärast see regionaalseid küsimusi endiselt veel ei suuda lõpuni lahendada ja mis äh, oleks äh, üldine sõnum, siis olen nõus sellega, et Euroopa on äh, teinud märkimisväärseid edusamme pärast kahe tuhande üheksandat aastat, nagu Janni slaidid seda näitasid, ja arengud toimuvad ka kõige vaesemates Euroopa nurkades ning seda, seda tänu sellele, et kolm energiapaketti, siseenergia siseturg jõuab ellu rakendamiseni üle terve Euroopa ning et seda protsessi peaks kiirendama vaesemates piirkondades ning kõige olulisem on äh, reeglite järgimine, mitte lihtsalt äh, äh, kui varustajaid kuidagi diskrimineeritakse, sest nagu me kõik ütlesime, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks on lahenduseks kas Venemaa gaas või globaalne LNG. see kumbagi varustajat ei tohi diskrimineerida, kui Euroopa soovib võrdsed tegutsemistingimused garanteerida ja mitte ajutisi reegleid kasutusele võtta, siis Euroopa suudab garanteerida tarne turvalisuse kogu liidule ja ilmselt liikmesriikidele. suur tänu teile, proua. ja nüüd kolmas kõneleja, härra Ingversen, vastake palun küsimustele ja eh, kas lisage seda, mida soovisite enne lisada. suur tänu teile, härra Kuusek. ma võin eh, kinnitada ainult eh, kolmanda energiapaketi mõju rakendamist, rakendamise osa mõju nii taristule kui investeeringutele ja ja praegusel hetkel eh, peaks see asi paberi pealt jõudma ka eh, tegelikkusesse. mis puudutab energiatõhusust, siis eh, siis loomulikult on erinevaid prognoose, mis peavad peegeldama erinevaid tulemeid ja need on seotud ka eh, stsenaariumidega seotud taristuga, kui näiteks, eh, kui näiteks nõudlus langeb, siis see peab olema seotud ka eh, kindlasti kasutustõhususega ja see alguse peaks saama sellisel juhul liikmesriikidest suunaga alt üles. tähendab ka muidugi seda, et riiklikke kriteeriume rakendatakse korralikult me alustasime kõik koos juba eh, SOE-ga ja kavatseme eh, võtta arvesse mõlemat ensut ja ka, eh, ka energiatõhusus loomulikult on oluline osa sellest, millega me tegeleme. see nüüd, mis puudutab see CCTD osas, siis äh, siin peaks ütlema seda, et väga palju on neid juba praegu kättesaadaval Euroopas, kus on investeeringud juba toimunud taristu nende varustamiseks äh, on samuti juba tehtud, tegemist on no, olemasoleva taristuga ja seega on majanduslikult väga palju võite olemasolevate plaanide ja taristute kasutusele võtmiseks, mis tuleks kooskõlla panna sellega, et veel paljudel aastatel ei ole elektri eh, energia sugugi mitte CO2 vaba, vaid eh, iga eh, kilovatt-tund eh, tekitab CO2 ja arvan, et see oleks oluline panus ka Euroopa kliimasse, kui seda oleks võimalik teha. ja loomulikult on siin muid teemasid, CO2 hind on madal, kui see oleks kõrgem, siis konkurentsi tingimused muutuksid, seda oleks samuti äh, vaja arvesse võtta. võib-olla oleks mõistlik siin mõelda selle peale, et äh, taristumehhanismid oleks seotud ka äh, tõhusus tulemuslikkusega ja sellega seoses peaks püüdma CO2 heitmeid vähendada. ning lõpetuseks võin kinnitada seda, et biogaasi potentsiaali kasutamine on väga huvitav ning me tegeleme sellega, kuid meil on roll on muidugi piiratud, oleme samas aga valmis selle rolli täitma. mis puudutab puuduvat taristut, siis äh, arvan, et meiepoolne sõnum on see, et selgelt on Euroopa mõnedes piirkondades taristut vaja üles ehitada, keskendume neile, kuid äh, samas äh, enamuses Euroopast on vajalik olemas ja eh, peame üritama tegema kõik, kõik selleks, et võrgustikku kuuluks terve Euroopa. suur tänu teile! aitäh teile, kõnelejad, heade ettekannete eest ning väga tublide, konkreetsete, lühikeste vastuste eest, sest meil aega eriti palju ei ole. suur tänu teile! And now I would like to ask um, two ma paluks kaks järgmist kõnelejat äh, siia ette tulla. Um, Slav Jurikovic ja, ja professor Vandelinde. kõigepealt äh, räägime siis reguleerijate seisukohtade Euroopa energiasõltuvuse kohta ning LNG äh, võimalused tarneturvalisust garanteerida CEEA ehk siis Euroopa Energia eh, Reguleerimisamet, eh, tänan härra, muide eh, esialgu esindas ta Horvaatiat, siis energia, Horvaatia Energia Reguleerimisamet, keda ta veetis suurema osa oma karjäärist tegeledes eriti just gaasijaotusvõrgustike küsimusega ja, ja seda rahvusvahelisel tasandil. härra asepresident, teil on nüüd sõna. kümme minutit ainult, aitäh teile, ma juba, juba äh, sain sellest kohutavast asjast teada pisut aega tagasi, nii et ma tegelikult ühendasin oma, äh, ma Äh, ettekannet lühendasin, mis arvan, et peaks kõigile head meelt tegema, võttes arvesse, et äh, siin pole ka midagi, ütleb esimees. Oh, that's it. That's, that's it, it, just to reverse a little bit. Fantastic. Okay, great okay.. So. niisiis, lugupeetud daamid ja härrad Äh, tahaksin kõigepealt öelda seda, et sees oleme üks asepresidentidest, ma äh, ei ole seal ainuke, nii et suur tänu teile, et mind kutsusite ja äh, meil on äh, oma reguleerimisameteid, töötajaid kakskümmend kaheksa ja meie töötajad teevad koostööd ja tarne turvalisus on olnud meie jaoks oluline juba mitmeid aastaid. ning järgne, järgnevat üritan ma, jätan andmed kõrvale, arvan, et teil on seda väga pädevalt esitletud eelnevate kõnelejate poolt ning üritan rääkida sellest, mida meie ametitöötajad arvavad äh, praegusest äh, olukorrast, LNG rollist äh, ja üritan rääkida ka taristu arengutest ja ka sellest, et üks puuduvatest punktidest, mis puudu, mis on mainitud olnud, asub Horvaatias ning see terminal ma ütlesin, et äh, meie töötajad üritavad võimalikult äh, mitmekesist pilti esitada ja loodetavasti ma suurematest väljakutsetest pääsen. ma ei hakka täpsemalt rääkima ka äh, energiasõltuvusküsimustest, sellest on palju räägitud ja seda probleemi tunnistavad ka meie ametitöötajad ja mida see tulevik toob Äh, on seotud äh, ka äh, gaasituru reguleerimisest, võttes arvesse, et et seda erinevates Euroopa dokumentides on juba mainitud, näiteks talvepaketis ja praegusel hetkel on selge, et ka gaasinõudlus Euroopas läheb selles suunas edasi ja võib-olla suudetakse selle abil ka Eh, ka sõltuvust vähendada ja arvan, et sellest on vaja eh, rääkida, rääkida ka eh, just sellest seisukohast lähtudes, sest energiasõltuvusest, tarnesõltuvusest oleme juba kuulnud üsnagi palju. tahaksin teile meenutada lihtsalt seda, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal esitime, tehti meile teati, teatis eh, Euroopa strateegia LNG eh, veeldatud gaasi säilitamise kohta, mis eh, väga rõhutab fakti, et Euroopa strateegia liigub õiges suunas ning gaasi oluline roll leidis rõhutamist juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nagu te näete, me räägime sellest küsimusest väga eh, pikalt ja põhjalikult, oleme mitmed rakkerühmad eh, tegutsema pannud, eh, millest üks, mida juhin mina, on seotud tarneturvalisusega ja minu töö puudutab LNG rolli tarneturvalisuse garanteerimiseks ning tulen nüüd esimese asja juurde, mida tahtsin öelda kõigepealt LNG väärtus tarneturvalisuse garanteerijana on eh, kaheosaline, kõigepealt LNG on olnud viimastel aastatel tuntud kui eh, see, mis aitab mitmekesistada eh, gaasitarneallikaid Euroopasse. teiseks, LNG roll on olnud nii-öelda kahepoolne kõigepealt üks põhjus, miks eh, investeeritakse Euroopasse, miks taristu on olemas ja see on välja arendatud, on just nimelt eh, LNG paindlikkus ning samuti normaalne turumudel ja ärimudel. seega eh, LNG tekitab piisavalt paindlikkust, see on aga osa kogu ärimudelist. tarneturvalisus on see, mis kahe tuhande üheksandast aastast on põhitähelepanu all olnud ning paindlikkus on LNG üks suurematest eelistest. me peame mõtlema selle peale, milline roll on LNG-s tarneturvalisusele, võttes arvesse Euroopa turu ülesehitust. LNG on üsnagi jäik eh, süsteem ning eh, kui see on olemas, kui selles osas on võimalik Äh, lepinguid sõlmiga, siis äh, on võimalik äh, neid väga mitmekesiselt ära kasutada. ja arvesse tuleb võtta nii seda, millise äritüübiga on tegemist, kui ka sellele, ka kuidas see kogu süsteem toimib. olete näinud arutelusid selle kohta, kuidas energiaterminal Euroopas ebatõhusalt kasutatakse, ma ütleks, et see on äh, münt, millel on kaks külge, ühest küljest loomulikult ei ole võimalik sellist äh, asja nagu vastuvõttev terminal äh, täielikult äh, selle tegevust garanteerida. kui soovite paindlikkust, tuleb suuta saadetist saada sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. kuid määruse poolest rääkides tuleb lihtsalt üritada olemasolevate reeglitega <coughs> edasi <coughs> tegutsed. milliseid küsimusi äh, sellest äh, tekitada? kõigepealt, kas äh, lühiperspektiivis on võimalik seda modelleerida ka pika perspektiivi vajadustele rajanedes ja see tähendab seda, et on vaja investeeringuid äh, taristutesse, mis äh, olulised, eriti Ida- ja Kagu-Euroopas on piirkoht, äh, piirkond, milles on teatud taristu detailid endiselt puudu, et, et tarne turvalisust garanteerida, aga kuidas on võimalik regionaalseid kontseptsioone arvesse võtta ja sellel oleks tõhus vastus turult nõudmiste ja vajaduste kohta, on see, et äh, tuleb kontrollida monopole tekkida võivaid ja äh, tegutseme eelkõige tarbijate ja taristu huvides. kokkuvõttes veeldatud gaas on oluline eh, tarneallikate mitmekesistamises, kuid selleks, et seda eh, kombineerida, selle ärimudelit ja selle võimalust seda kasutada kriisihetkedel, nõuab eh, rohkem läbipaistvust ja, ja informatsiooni. meil on vaja rohkem läbipaistvust platvorme, mis aitab võimaldada aru saada, kus see gaas asub, kust võiks seda hankida ning millised on taristuga seotud probleemid. läbipaistvuse osas oleme teinud ettepaneku ka LNG vahetusplatvorme, et meil oleks võimalik näiteks vaadata eh, gaasitoru eh, kasutusvõimalusi ning äh, tahaksin rääkida siin ka sellest, millised on riski hindamise äh, tasandid, sest äh, see peaks olema osa äh, erakorralise tegevusplaanist, mida puhul ei tohi ka regionaalseid aspekte kõrvale jätta. regioonid on need, kes peavad kokku tulema ja võimaldama neil keel võimalikult hästi tegutseda ning mis puudutab koostööd suurendamist, kõik see, mis läheb üheksa, üheksa, nelja suunas, see on ka hea LNG-le. Euroopast äh, koostööst ma ei hakka pikemalt rääkida, ma sooviksin öelda lihtsalt seda, et üks äh, asi on meie jaoks murettekitav, nimelt äh, gaasi tarbimise vähendamises on meil vaja suuta taristut üleval hoida ka siis, kui gaasi ringleb sellest vähem, mis võib tekitada äh, Eh, olukorra, kus mõned eh, taristu osad jäetakse kõrvale. see ei puuduta ainult eh, gaasitarnetorusid, vaid see puudutab ka seda, kuidas madalam tarne tekitab olukorra, kus taristud on vähem kasutatud ning mis tuleks kasutusest kõrvale lükkama. see mure on oluline ka meie jaoks, seega uus LNG terminal ükskõik millises riigis peaks leidma garantiisid äh, miinimumtasandil äh, vastuvõtja poole pealt. ilma selleta äh, võib jälle tekkida äralõigatuse probleem, mis peaks meile taas hoiatuseks olema. energiaterminalid ei ole sugugi mitte unikaalses olukorras, väga palju tuleb arvesse võtta iga piirkonna individuaalset olukorda ja oma viimased sekundid tahaksin tuua teile näiteid äh, Horvaatia projektist, sest arvan, et mõnes mõttes see peegeldab kõiki neid muresid, millest just rääkisime. see, meil on öeldud, et äh, nõudlusturul ei ole äh, määrava tähtsusega üheksakümnendate lõpus tallates praeguseni on mured olnud järgmised, kas on nõudlus selle järele, et et on vajadus näiteks üles ehitada LNG terminal. kohapeal tuleb otsustada Euroopa Liidu toetusega, et sellised puudujäävad taristuelemendid eh, eh, arvesse võetakse, muidu näiteks eh, on nii, et, et esitatakse üles eh, väga kulukad taristud, nagu näiteks gaasitorud ja see tak-, võib takitada, takistada eh, süsteemilt konkurentsivõimeliselt tegutseda. Äh, siin on olulised väljakutsed nagu geopoliitiline olukord, millest ma ei räägi ning samuti ka ebakindlus selles osas, kas äh, gaasi tulevane roll toetab taaristut äh, praegusel kujul või tuleb minna tagasi algmudeli juurde vastastikuse toetamise kohta regionaalsel tasandil. loodetavasti suudan vastata sellele küsimuste-vastuste voorus. suur tänu teile selle suurepärase ettekande eest. see oli meile kõigi jaoks väga selge, olen ma kindel aga nüüd professor Kobi van der Linde on Klingendal International Energy direktoriks ja tegemist on ka osaajaga geopoliitika ja energiajuhtimise äh, professoriga Gröningeni ülikoolis äh, kahe tuhande neljandast aastast. ja tähtis on see, et tegemist on inimesega, kes on olnud Oxfordi Energiauuringute Instituudis väga aktiivse tegeva uurijana. kakskümmend aastat tagasi siis ütleb kõneleja. no selge, aga meie näeme teid ikkagi selle inim-, sellise inimesena, kes on tulnud siia Briti saartelt. ja Chatham House'i Londoni äh, rahvusvaheliste uuringute äh, instituudid samuti, aga see kõik on endiselt oluline. ja teie teema on Euroopa Liidu gaasituru äh, alustest säästliku energiaallikate mitmekesistamisvõimalused Euroopa Liidu gaasiallikate jaoks. nii et äh, allikate paljustamine ja jätkusuutlikkus. suur tänu, suur aitäh, et kutsusite kõigepealt ütlen, et püüan kinni pidada sellest kümnest minutist, sest palju on siin juba öeldud äh, sellest, äh, et äh, LNG turud on väga tugevalt tarnitud praegu, aga Haagis Hollandis, mis on endiselt Euroopa kontinendi ja Euroopa Liidu osa, olen teinud seal enamuse tööst, nii et ärge mind Brexiti leeri arvake Äh, kui te eeldate, et ma tulen Oxfordist, ei, tegelikult Haagist. ja need uuringud on kättesaadavad kõigile, kui teid äh, see teema huvitab. Äh, mida ma tahaksin täna esile tõsta? esiteks, kui te tahate selgeks teha, kui palju Euroopa gaasi importib, siis te peate seda kogu gaasi kogust vaadata, vaatama. ja kui te vaatate gaasitarne ennustusi või hinnanguid, siis te näete, et äh, nende summade või koguste vahe on väga suur. ja enamik Euroopa Liidu uuringuid jõuab sinna allaotsa paraku. nii et äh, investorid kogu väärtusahelas sellesse äh, ketti on väga raske paigutada, nii et küsimus on, et kui te tahate investeerida, siis on tähtis teada, milline on see gaasiturg. ja äriinimesed on loomulikult valmis riske võtma, aga vahel on need riskid liiga suured. me peame ka mõtlema, et kui me vaatame äh, gaasi hindu, siis sellest äh, lähtudes me äh, turgu ka diagnoosime. ja uurimisinstituudid vaatavad ka mm, üle võimalused, aga erinevate energiaallikate puhul on see niimoodi ja edasi loomulikult see rakendub ka teistele energiaallikatele ja loomulikult me püüame eh, teatud prognoose luua selles osas, eh, kuidas importidega läheb, impordid ilmselt eh, suurenevad, aga küsimus on nõudluses. jätan selle vahele järgneva slaidi, kuna eelmises paneelis seda juba öeldi, et kokkuvõttes läbi gaasijuhtmete nendest valdkondadest ja nendest piirkondadest Euroopas ei ole oodata lisagaasi ja seetõttu me peame vaatama just eriti Venemaa poole, sest Venemaal on endiselt mõned paindlikud allikad. ja üks peamine mure nende poolt on äh, gaasitransport Euroopa turule. ja isegi, kui Ukraina süsteem oleks täielikult avatud, kui need lisaallikad oleksid vajalikud Euroopa äh, turul või kui neid tarnitakse Euroopasse, siis äh, transpordi ja tarnimisküsimus üldiselt on kitsaskoht, eriti kui me arvestame veeldatud maagaasi ja ka gaasitorude läbi liikuvat gaasi Euroopas. ja siis lisaks tahaksin veel öelda, või see on ka vastuseks ühele küsimusele, mis esitati, vahel tundub, et me ise ei usu omaenda siseturu reeglitesse ja energiaturu lõpuleviimine, ühisturu lõpuleviimine tundub, et äh, siin peamiseks autasuks ei oleks võib-olla äh, gaas, aga mingisugused äh, toetavad süsteemid, kui energiaturul tekib tõrge, nii et integreeritud süsteemid on kindlasti asi, mille me sellest saavutame. ja siis siseturu lõpule viimine ja usk sellesse, et see toimib, on asi, millele me peame, mida me peame iseenesele kordama vahel ja mitte väljaspool seisjatele nii et äh, tugev siseturg on igal juhul tähtis. me uurisime neid asju mitte ainult üksikuid Euroopa riike vaadates, vaid Euroopa riiki tervikuna. mul on väga hea meel, et äh, Oxfordi ülikool selle asja ära kattis meie eest ja vaatas äh, regioone ja riike korral, korralikumalt, aga ma jõuan kohe tarnekindluse juurde järgmisena. ja üks tähtis asi siin öelda on see, et tarnekindluse puhul me viskame kuidagi kõik geopoliitika kaela isegi vahel on lihtsalt äh, siin äh, operatsioonilised probleemid. kui teil on ainult üks tarnija ja üks gaasijuhe, siis on see äh, gaasijuhtme toimimise või mittetoimimise küsimus, kui tõrge tekib. ja niimoodi on vaja seda ka vaadata. siis järgmisena on tarnekindlused strateegilised riskid olemas, siis loomulikult geopoliitilised ja siis väga pikaaegsed. ja miks ma need definitsioonid olen siin välja toonud? kui me kõik need tarnekindluse küsimused ühte patta viskame, siis võib-olla on meie arutelud väga huvitavad, aga siis me ei saa kokkuvõttes aru, millest me konkreetselt räägime. nii et seetõttu on tähtis, et me muutuksime täpsemaks, kui me räägime operatsiooniliselt, strateegilistest, geopoliitilistest või tõesti pikaaegsetest tõrgetest ja probleemidest Äh, slaidid on teil ka materjalide hulgas olemas, nii et äh, kui ma lähen siit liiga kiiresti läbi, siis äh, teil on võimalik see järgi lugeda. aga kui me räägime süsteemist, siis nii Euroopa Rahvusvahelisest Energiaagentuurilt kui ka Oxfordi ülikooli spetsialistide kuulsite, et aastani kaks tuhat kakskümmend kolm, kaks tuhat kolmkümmend, kakskümmend viis on rahvusvaheline gaasiturg üsna hästi kaetud Äh, uut veeldatud maagaasi tuleb äh, nii Ameerika Ühendriikidest äh, kui ka Austraaliast näiteks lisaks turule. ja Hiinal ei ole gaasi kasutamise osas niivõrd palju edumaad, kui me arvasime. me arvame, et kuskil sada miljardit kuupmeetrit on paindlikult olemas Venemaal selleks, et Euroopasse seda suunata, kui vaja nii et järgmiste aastate jooksul on tarnekindlus päris mm, kena, ilmselt oleme paremini kaetud kui kunagi varem, sellepärast et siseturu kallal on kõvasti tööd tehtud ja ma olen äh, härra Turmese märkusega nõus, et palju on tehtud selleks, et äh, see tagasivoolu probleem äh, peatada. aga kuni selle ajani olime me võimalikkuse väärtust loomas. meil olid võimalikkus, meil olid erinevad variandid äh, taristu äh, parema sõidumise läbi ja tagasivoolu läbi ja me oleme jõudnud tegelikult katta peamise osa Euroopast ja peaksime seda asja nautima nii kaua, kui see kestab. ning see ongi meie esimene koht, kuhu keskenduda. nii et äh, tarnekindluse võimalusi on palju, see on laiapõhjaline, ka LNG terminalide kasutamine ei ole veel maksimaalses tasemes, et siin on veel võimalusi. mida me siis teeksime sellel tarnekindluse eh, mõnusal puhkuse ajajärgul, mida meil praegu õnnestub nautida? meil on eh, tarnet eh, rohkem, kui meil tegelikult vaja on, seda nii gaasijuhtmete läbi kui ka veeldatud maagaasi läbi. me näeme, et konkurents on ja kõikide nende võimaluste järelm on see, et iga äh, tarnija turuosa ei ole väga äh, oluline, sellepärast et need tarnijad võitlevad omavahel äh, konkurentsi pärast ja mm, seetõttu ei ole väga oluline, kelle käes mis osa on. kui me minimeerime Äh, konkurentsitõkkeid, ükskõik kas siis äh, säilitamises ja hoiustamises äh, või investeeringutes gaasijuhtmetesse, siis ärgem neid asju takistagem, sellepärast et kui investorid on valmis riski võtma, siis selline ongi ju ettevõtlustegevus sellepärast, et gaas on olemas turul, aga selline puhkepaus või mõnus aeg ei pruugi kehtida väga pikalt kesta ja kogukonnana on vaja selle peale mõtelda sest praegu on aega mõelda selle peale, mis siis saab, kui turul olukord kitsamaks muutub. ja see loomulikult sõltub iseenesest sellest ka, kuidas see kitsamaks muutub. oluline on siin puhul, kuidas Aasia äh, hakkab tegema veeldatud maagaasi äh, lepinguid. kui nemad hakkavad pigem lühiajalisi ja gaasikeskuse vormi võtvaid lepinguid sõlmima, siis läheb meil kitsamaks olukord. aga kui Aasia riigid on rohkem valmis tarnekindlusest maksma ükskõik millise kütte puhul, siis ei õnnestu Euroopal sõlmida niivõrd soodsaid veeldatud maagaasilepinguid ja meie olukord muutub raskemaks praegusel hetkel ei ole kellelgi tahtmist pikaaegseteks eh, lepinguteks, eriti seetõttu, et aasta kaks tuhat kolmkümmend ja ebaselgused suurenevad. Euroopa ettevõtjad ja ka Aasia ettevõtjad on olnud nõrgas positsioonis kahe tuhande kaheksandast aastast alates ja nad ei ole tegelikult valmis eh, vaatama niivõrd eh, kauges tulevikku, kus turuolud kitsaks muutuvad nii et seetõttu teen teile ettepaneku komisjonina, et pidage silmas, mida te saate sellistes oludes ära teha. üks äh, võimalus, mida on ka varem kasutatud, on see, et teatud ettevõtetel on võimalik gaasi kokku osta. ja nende gaasinõudlus on kokku pandud, nii et nende ostujõud on suurem. vot sellised äh, liigutused aitaksid äh, võib-olla sammu pidada Hiina ja India os-, ostjatega suur aitäh teile selle suurepärase ettekande eest, mõlemad äh, küsi-, mõlemad äh, kõnelejad. ja nüüd on aeg küsimusteks meie publiku hulgast. kas kellelgi on küsimusi? mina esitaksin ise kaks äh, lühikest küsimust meie teisele kõnelejale. ühe teie slaidi peal, mis puudutas imporditerminale veeldatud maagaasi puhul seal ei ole kirjas terminali, mis on viimase kahe aasta jooksul juba Poolas toimunud. kas see on põhjus või? kas äh, tegemist on mingi äh, ebakõlaga, tegemist ei ole tuttu uue terminaliga, sest kaks äh, aastat see juba tegutseb. siis äh, Leedus, Klaipedas on olemas üks Läänemerel ja see on siis väga tähtis. ja siis õigusandlus poole pealt. mida te ähm, arvate reguleerimata gaasi hinnast Euroopa Liidu liikmesriikides? sest äh, muidugi turu liberaliseerimise küsimus on väga oluline, aga ka tarnekindlus. kuidas teie seda olukorda hindate? Ask you maybe, madam um,. palun, proua. jah õige mm, märkus, kas tahate uut koopiat, et teil on õigus, et seda ei ole märgitud. esimees ütleb, et selle jaoks puudub vajadus. ja siis hindade reguleerimisest. ja üldiselt oli see küsimus üsna üldine. peaks ütlema, et regulaatorid kõik töötavad selleks, et elimineerida seda vajadust, et hinnad oleksid üldse kuidagi äh, paika pandud. Äh, reguleerimata hinnad äh, oleks head, reguleeritud hinnad ja paika pandud hinnad ei ole normaalsetes turutingimustes tavapärane. aga kõik regulaatorid muidugi näevad seda, et mingid teatud miinimumtingimused on vajalikud selleks, et hinnad jääksid turul reguleerimata ja turg toimiks. Äh, mulle jäi märkimata paraku slaididele sõnu, sõna taskukohasus, et kui pakutakse tõesti täielikku turulahendust äh, niivõrd kaua kui võimalik, ehk ei mingeid sekkumismehhanisme, ei mingisugust kriisimehhanismi rakendamist ega midagi muud, äh, täielikult liberaalsete hindade loomine turul teatud riikides teatud tarbijate puhul äh, muidugi ilmneb siis see, et nad ei saa seda lubada endale. nii et äh, selleks, et täielikult äh, turu baasil hindu rakendada, on väga palju vaja ära teha. aga see tähendab ka seda, et taristu ja investeeringute jaoks on toetavad tingimused loodud. aga kokkuvõttes võib see ka taskukohasust kuidagi riivata. nii et üleüldiselt on see nokk kinni, saba lahti küsimus, eriti pikas perspektiivis. jah, küsimus tõesti ei ole lihtne, ütleb esimees. iga valitsus võib seda väga selgelt öelda. suur aitäh, me oleme väga nõnda. Very clear uh, speeches. väga selged sõnavõtud. mulle tundub, et kõik muidugi lõpuni selgeks ei saanud aga meie tööd juba puudutas Euroopa Liidu energiasõltuvust, sõltumatust äh, ja äh, energiavalitsuskindlust, e-, energiaallikate mitmekesistamist äh, ning nüüd tahaksin tõsta ümber kaks päevakorrapunkti. nimelt, tagasiside käimasolevatelt läbirääkimistelt võiks öelda isegi, et see on lõpule jõudnud, see räägi-, läbirääkimiste protsess, rändlusteenuste hulgiturg. proua Kumpula-Natri, teil on sõna, tundub nagu Oskari kõnekohe. Äh, suur tänu, teen lühidalt, sellepärast et ma olen kindel, et te olete kõik pannud tähele seda, et läbirääkimised rändlusteenuste osas kolmas läbirääkimiste voor sai läbi eelmise nädala lõpus Viktor Šenovski, Rode Ferreira ja teised on äh, kõik kohal. suurepärane meeskond oli koos äh, kolmepoolsete läbirääkimiste meeskonnajuht oli ka suurepärane. Äh, loomulikult erinevate operaatorite erinevad hinnad tulid esile, seega ka riikide esindajate erinevad arvamused, aga mulle tundub, et pärast läbirääkimisi on üldjoontes samad arvamused ikkagi paigas kui me oleme valmis 5G võrku kasutama viie aasta jooksul, siis me räägime siin kaheksa Äh, sekundi jooksul gigabaitide laadimisest, äh, aga see maksaks siis seitse ja pool, seitse koma seitse eurot. Äh, nii et raske oleks selline olukord, aga me peame rääkima sellisest turust, nagu tänasel päeval see reaalne on. ja seetõttu me oleme teinud ka ettepaneku, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus vaatame selle seadusandluse üle ja teeme õigusliku ettepaneku uuesti või värskendatud kujul, kui vajalik nii et kokkuvõttes lisati siia läbipaistvuse küsimused ja näitasime ka inimestele konkreetselt, mida see ühtne turg siis tähendab. see oligi kõige raskem küsimus, me tahtsime meie komisjonile neljast, nelja pealt ühe peale minna, kaks koma kaks eurot oli keskmine hind, aga meie ja nõukogu äh, positsioonide vahe kümnelt viiele on asi, mida meie kindlasti soovitaksime, nii et me oleme poole võrra vähendanud hinnapakkumist, mille komisjon tegi alguses ja siis on meil võimalus hinnad vaadata üle äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kui me tahame näha ja näeme seda, kuidas turg edasi areneb. me tahaksime kindlasti, et Äh, eurooplased kasutaksid oma mobiiltelefone, kui nad piiriüleselt rändavad. nii et see on siis üks võimalus digitaalse majanduse arendamisest, millele meie oleme pühendunud ja mis on meie vastutusvaldkond selles komisjonis. ning äh, hääletame äh, nende küsimuste üle edasi. aga üldiselt on mul väga hea meel komisjoni ja kolleegide toetuse eest, nii et väga hea, et me saime sammu tulevikule lähemale. suur tänu! variraportöörid, mõned märkused, härra Rüübik, palun. tahaksin tänada härra Puusekit, kes kolmepoolsetel läbirääkimistel juhtis kolme vooru väga optimaalselt ja viimast vooru tegelikult kella üheni öösel. ning meie raportöör oli suurepärane, armas Petra, suur aitäh sulle, aga ka teistele kolleegidele. tegemist oli väga hea kogu, kogemusega meie siin Euroopa Parlamendis tegutsesime meeskonnana ja Petra oli hea meeskonnajuht, pidas meie nimel läbirääkimisi. ja me teame, et äh, oligopoli meetodil seatud, üles seatud hindadest äh, oleme kaugel. Äh, turu domineerivad operaatorid on pakkunud välja hindu, mis on täiesti mõistuse päratud kümme aastat oleme nüüd välja näinud selle kallal, et rände äh, küsimused ja rändlusteenuste turg oleks reguleeritud no, mõistlikumalt. nüüd see rändlustasud kodutasudega võrdseks äh, eesmärk võib-olla on juba lähemal saavutamisele. inimesed, näiteks ettevõtjad ja teised, kes on äh, kaks nädalat ja ühe päeva ehk siis pikaaegselt teel. Nende juhul, puhul saime kokku leppida väga selgeks selle reegli, et need äh, inimesed, kes lähevad äh, lühikeseks ajaks näiteks puhkusele, saavad äh, konkurentsieelist oma koduriigis kasutada ja saavad kasutada soodsamat teenustasu, ei ole mingisuguseid lisakulusid, kui teise Euroopa riiki minnakse. minu arust on see väga pikk samm õiges suunas, mida me muidugi ei saavutanud ja peame olema selles suhtes ka enesekriitilised et digitaalset ühtset turgu me ikkagi ei saavutanud. täna ei ole võimalik äh, SIM-kaarti osta mõnest kahekümne seitsmest liikmesriigist ja valida kõige odavam äh, võimalik teenus, võib-olla järgmisena on võimalik ka see, aga praegu just äh, hulgiturul nende teenusetasude osas väiksemad ettevõtjad ja ka Äh, ainult e-ruumis tegutsevad ettevõtted saavad nende tasude puhul olla aktiivselt toimivad, kui üks äh, gigabait äh, maksab nüüd viiskümmend viis eurosenti. oleme jõudnud seitsmekümne seitsme tasandile ja see on tegelikult meie Euroopa tarbija öö, keskmisele tasemele kaks koma seitsekümmend seitse eurot ja kaks viiskümmend hakkab see olema aastast kaks tuhat kakskümmend alates. nii et äh, see on justkui hulgituru kaitse, äh, äh, kaitsessoon. me väga ettevaatlikult panime selle turu jaeturu piiri paika niimoodi, et me saaksime ikkagi konkurentsi toetada sellisel moel, nagu see on ja ma loodan, et 5G sisseviimine toob veel suurema eh, edu endaga kaasa. suur tänu, eh, kolleeg Tošinovski, palun. Eh, suur tänu, mm, ma olen väga tänulik kolleegi kannatlikkuse eest, kes kella üheni hommikul äh, tööd pidi tegema, ta oli väga kannatlik, ta tutvustas kõiki oma ettepanekuid. keegi meist äh, ei teinud neid arvestusi nii täpselt kui tema, aga ma arvan, et igal juhul meile jääb kõigile meelde see erakorraline hetk, see edu, äh, mis sai saavutatud äh, on äh, ka teie pärast, äh, Jerzy, sest te toetasite meid kogu selle aja jooksul. minu jaoks oli tegemist väga äh, õpetliku variandiga, sest ma sain tõesti teada kõike erinevate hindade kohta Euroopas. me oleme alati üritanud vältida liigset äh, reguleerimist, samas on meie turul väga olulisi erinevusi ja mulle tundub, et meil õnnestus saavutada meie eesmärgid ja tihtipeale pidime me otsima äh, suur, laialdast toetust, et neid tulemusi saavutada. meil on väga hea meel ka selle eest, et me saavutasime olukorra, kus on võimalik ka kontrolli all hoida neid äh, miinimumhindi ja hindu ja kaks tuhat üheksateist aastal vaatame, et äh, läbi need hinnad, et me, need ei ole liiga kõrged ja vaatame, kuidas need äh, detailselt kajastuvad. ja veel kord suur tänu kõikidele kolleegidele, Miia Petrale ja, ja sinule, Jerzy, aitäh kõigile, tegemist oli tõesti olukorraga, kus me öösel mõtlesime, et me ei suuda kokkulepet saavutada, aga igal juhul jõudsime selleni, aitäh! aitäh, kolleeg! proua Griffin, küsimused ja märkused. aitäh! ma tahaksin tänada kolleeg Miia Petrit, kõik kolleegid erinevatest fraktsioonidest leiavad, et tegemist on tõsise võiduga ja tõsise saavutusega UKIP-ile eh, ja Brexiti toetajatele ning siseturu eh, olukord näitab tõesti, kuidas see mõjutab eh, millised on eelised koostöö osas just kahekümne kaheksa, kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki astuvad ühte jalga, aitäh! suur tänu, palun, Miia Petra! jah, ma kuulsin uudistest Guardianis äh, ka teised meediaväljaanded käsitlesid seda, kuidas see mõjutab Brexitit ja siseturgu. ma guugeldasin seda ja kui ma näiteks reisin Serbiasse ja helistan koju, siis on see kakskümmend neli eurot minut. Horvaatias kuuskümmend seitse senti ja kaks tuhat seitseteist juunis on see null nii et ma ei tea, kuidas on olukord Ühendkuningriigis, kui sinna helistada või, või neile, nemad me, mulle helistada, kui on äh, tõesti tegemist kannapöördega ja, ja tõsise Brexitiga. tihtipeale jääb mulje, et raske on olu-, selgitada, mis on äh, siseturg ja nüüd on see lihtne. andmeedastus, kui ma lähen Serbiasse ja kasutan ühte giga, siis on see üheksa tuhat viissada eurot, võtke teadmiseks. aitäh! ja taaskord palju õnne, proua raportöör, palju õnne kõigile mm, äh, variraportööridele, loomulikult meie komisjonile, sest see oli meie vastutusalal me kõik äh, toetasime seda protsessi ja saavutasime seda, mida lootsime saavutada. aitäh ja palju õnne kõigile! ja nüüd lähme neljanda päevakorrapunkti juurde tagasi, Euroopa standardid, määruse üks null kaks viis kaks tuhat kaksteist rakendamine, Hans-Olav Henkel on raportöör ja tuletaksin meele, meelde, et lähtudes reeglist viiskümmend neli äh, oleme kaasvastutajad, ehk siis meil on eksklusiivne pädevus IKT standardimise osas, nagu näiteks pilveandmetööstu-, töötlus, 5G kommunikatsioon, võrgustikud, küberjulgeolek ja andmed ja eripädevus, mis puudutab ka innovatsiooni ja Horisont kaks tuhat kakskümmend eh, ühistandardimise algatust ja samuti jagatud pädevused IKT standardimise ja asjade internetiga, mille osas meil on IMCO komisjoniga jagatud pädevus, aga loomulikult saame me oma arvamusega mõjutada ka kõikide muid teemasid, aga mitte nii äh, tugevalt kui nendes äh, mainitud äh, valdkondades. ja nüüd palun, härra Henkel. suur tänu, head kolleegid. me oleme siin selleks, et täna rääkida ITRA arvamust, mis puudutab äh, standardiseerimist, kõnelejad katkestatakse. okei okay., so thank you, chair. aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid, me oleme siin selleks, et käsitleda ITRE arvamust standardimise osas, eh, mis puudutab eh, IKT-d ja sooviksin tänada variraportööre tagasiside eest ja esimese kohtumise eest üritasime arvesse võtta nende arvamust selleks, et koostada tasakaalustatud arvamus senine tagasiside, mis me oleme saanud erinevatelt ähm, osapooltelt, on olnud üsnagi positiivne, aga kindlasti mõningaid täiendusi ja kohandusi on vaja teha ja muudatusettepanekute tähtaeg on homme kuu, kell kuus õhtul. tooksin välja mõned põhiteemad selles äh, ettepanekus me rõhutame IKT standardimise strateegilist tähtsust majanduskasvu ja innovatsiooni osas, samuti peame oluliseks koostalitusvõimet selleks, et digimajandus saaks toimida ning tehniliste lahenduste toimimine ja teenuste roll on sama tähtis. me rõhutame, kui olulised on läbipaistvad ja kiired standardimisprotsessid Äh, saavutada ühised standardid ja tervitame IKT prioriteetvaldkondi, mille on paika pannud komisjon, mis on olulised äh, vundamendid e-tervisele tõhusaks ja nutikaks äh, energia kasutamiseks transpordi küsimustes ja muus valdkondades vertikaalsete sektorite kaasamine standardimises on äh, väljakutseks, mida on vaja tõhusalt käsitleda. seega soovime me jätkuvaid jõupingutusi selleks, et Euroopa VKE-dele tagada läbi sektorite üles äh, koostööga edasi liikuda. seetõttu tervitame me jõupingutusi anda hea juurdepääs Euroopa VKE-dele, näiteks vähendades äh, summat, mida VKE-d peavad maksma pikaajalise strateegia osas, mis käsitleb just valdkondade ülest koostööd. Äh, soovime, et kõik äh, koostöö, partnerid kaasa lööksid, see ei tähenda tingimata, et meil on vaja ühtset standardimise asutust ja ühte poliitikat, aga olemasolevad, mis hästi toimivad, peaksid toimima koostöös. soovime laiendatud ja optimeeritud Euroopa kohalolu ja koordineerimist rahvusvaheliste standardimisasutustega dialoogi jätkamist parlamendikomisjoni nõukogu poolt ja Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt arvesse võttes äh, meie edusamme ja eesmärkide täitmist. kuna standardid on globaalse iseloomuga, siis palume, et komisjon äh, koos äh, rahvusvaheliste partneritega ühishuvid määratleks, sealhulgas teemad osas nagu küberjulgeolek ja pilveandmetöötlus ja lõpetuseks soovime tasakaalustatud koostööd ka autoriõiguste vallas, me näeme, et meil on vaja tõenduspõhist lähenemist selleks, et silma peal hoida litsentsiraamistikul, et tagada vajalik toimimine ja soovime komisjonil öö, äh, öö, äh, toetada seda tegevust, aitäh! suur tänu, kolleeg, selle sõnavõtu eest ja variraportöörid proua Spiraki Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Hendelit suurepärase töö eest ja hea koostöö eest, mis neil oli tahaksin teavitada teid kõiki, et raportöör on olnud meie väga kaasav ideede osas ja tema arvamus käsitleb enamust äh, variraportööride koosolekust. muudatusettepanekud, mis ma plaanin Rahvapartei nimel esitada, lähtuvad aruteludest, mis meil variraportööridega on toimunud selleks, et täiendavalt tõhustada Euroopa ettevõtete tegevust ja, ja tarbijate huvisid ja minu arvates on tegemist ja äh, ähm, heade lahendustega Äh, ja mis puudutavad ka tarbijakaitset. loomulikult oleme kõik nõus sellega, et IKT standardimine on strateegilise tähtsusega ja me peame kõik äh, pingutama selle nimel, et see oleks tõhusam. suur tänu, härra Hendel, veel kord. suur tänu, kolleeg, sotsiaaldemokraatide nimel proua Grefin. suur tänu, esimees. omalt poolt äh, sooviksin tänada raportööri kaasava lähenemise eest. mul on olnud väga hea meel temaga koostööd olnud teha selles valdkonnas ja muudatusettepanekud äh, on suunatud selleks, et veelgi enam parandada seda äh, tulemust, milleni ma olen jõudnud. IKT standardimise prioriteedid ehk siis keskkonna loomine, kus standardid on avatud, vabatahtlikud, kaasavad, läbipaistvad, turust lähtuvalt ja konsensusele suunatud. Äh, asjade interneti saavutamine ja äh, Euroopa digisektori arendamine ilma standarditud süsteemita ei ole võimalik. see tähendab, et avatud standardid aitavad äh, tagada 5G ähm, võrgu ähm, ja kõik muud aspektid. me soovime suuremat ühtlustamist äh, standardite osas Euroopa tasandil ja Euroopa standardi asutuste kaasamist institutsioonide vahelisse dialoogi teadus-uurimistegevus ja innovatsioon lähtuvad äh, tehnoloogia valdkonna muutustest, ilma avatud äh, standarditeta Euroopa Liit ei suuda oma konkurentsieelist äh, maailmas ellu viia ja meie tööstused kaotaksid seetõttu. jääme ootama jätkuvat koostööd ja suur tänu veel kord raportöörile. suur tänu, kolleeg. Alde nimel Cora van Juenhuisen. suur tänu, ka mina sooviksin alustuseks tänada äh, raportööri, suur tänu, härra Henkel, suurepärase töö eest, mis te olete teinud. ma arvan, et me oleme kõik nõus, et meil on väga hea arvamus, meie ees on tasakaalustatud tekst ja see võtab arvesse ka rahvusvahelist konteksti. Äh, soovitakse kiiret standardamisprotsessi ja võetakse teadmiseks, et standardeid ei tohiks ülevalt allapoole arendada, see on väga oluline. meil on väga hea meel, et kõiki neid teemasid raportööri poolt arvesse võeti. võib-olla üks märkus. on kahju, et et ei mainita, miks on IKT standardimisi jõupingutusi süvendada standard äh, oluline osa digimajanduse arendamises ja digitaalses ühisturus on need aspektid, millele meie oleme pühendunud ja mille osas meil on võimalik täielikult äh, IMCO kolleegide tööd täiendada. juba viidati asjade internetile, mis eksponentsiaalselt äh, tulevastel aastatel kasvab. meil on vaja häid standardeid ja teised juba viitasid sellest, et kui me räägime kõikidest muudest IKT prioriteetidest, kas 5G kommunikatsioonist, millest me täna veel räägime, pilveandmetööst, töötlusest, küberjulgeolekust ja nii edasi, siis kõik need vajavad häid standardeid. seega lõpetuseks ma usun, et edukas standardimine sõltub võimalusest kaasata ka standardite äh, äh, variant läbi Frandi, sest ilma korraliku äh, süsteemita selles osas ei ole võimalik edukalt tegutseda ja loomulikult tingimused peaksid olema kõigile sarnased. kõik standardid on vaja välja töötada vastavate ettevõtete poolt või ülikoolide poolt ning peab kasutama vastavad, vastavaid põhimõtteid selleks, et tagada head tulemused, avatud standardimine on eduks ülioluline, aitäh! suur tänu, proua! kolleeg Sülikiotis, palun, kuue koordinaator. suur tänu, esimees kuue fraktsiooni jaoks on selge, et meie komisjoni arvamus seoses Euroopa standarditega peaks äh, oma keskmes äh, käsitlema inimolendit, äh, täitma ühiskonna ja tarbijate, aga ka VKE-de huve. kahjuks praegusel hetkel Euroopa standardid on väga keerulised me usume, et see täidab rohkem ühisturu eesmärkide toetamist ja konkurentsivõime edendamist ja sel, seetõttu saavad põhikasu sellest suurettevõtted ja hargmaised ettevõtted, see peab muutuma. Euroopa standardid peaksid ähm, täitma ühiskondlikku huve ja reaalmajandust toetama äh, Äh, tööstuse arengut toetama ning looma uusi töökohti, uusi kvaliteetseid töökohti ja ohutusstandardeid äh, suurendama, äh, innovatsiooni kaudu edendama valdkondi nagu IKT, e-tervise valdkonnas ähm, nutikas energia kasutamine ning samuti ka nutikad transpordisüsteemid, ühistranspordisüsteemid, väga oluline on tagada, et Euroopa standardid äh, mitte ainult ei, ei töötaks VKE-dele vastu, VKE-del on väga suured nõudmised, millega nad toime ei tule, vaid pigem peaksid nad toetama VKE-sid selleks, et oleks võimalik neid standardeid täiendavaks arenguks kasutada, kasutada uusi tehnoloogiaid. ja lõpetuseks, väga oluline on Euroopa standardite eh, osas arvesse võtta äh, kõiki sotsiaalpartnereid, ametiühinguid, tarbijaorganisatsioone ning samuti ka kohalike kogukondade arvamust on vaja arvesse võtta ja selle kohta esitame vastavad muudatusettepanekud. suur tänu nende märkuste eest ja nüüd äh, saas, saab taas kord sõna meie raportöör või vabandust, komisjon saab ka kõigepealt sõna härra Davila Gonzales, palun, vabandust, kiirustasin, et palun, Euroopa Komisjon. suur tänu, esimees. tahaksin lihtsalt öelda, et me tervitame ITRE komisjoni tööpanust, see omaalgatuslik arvamus IKT standardimise kohta on väga oluline ja sooviksin tänada härra raportööri ning arvamuses äh, käsitletu on meile arusaadav, meie arvates on see vajalik selleks, et äh, toetada Euroopa konkurentsivõimet ja innovatsiooni ja väga oluline on arvesse võtta avatust, kaasavust, konsensusele suunatust, rahvusvahelist koostööd. ja sellisel kujul on see väga oluline panus Euroopa poliitikasse eriti selles osas, mis puudutab ühtset turgu ja digitaalset ühtset turgu. seda öeldes äh, leiame me samuti, et praegusel hetkel on meie ees suured väljakutsed äh, seoses äh, muutustega majandussektorites, IKT-s tehnoloogia kiire muutusega äh, on vaja üha kiiremat äh, kaasajastamist ja seega standardi, äh, standardite küsimus on väga tähtis. me leiame samuti, et on Euroopa standardimise süsteemi ja osapoolte osal on veel võimalik paremini kohaneda uute väljakutsetega selleks, et juhi rolli säilitada ja tööd Äh, tõhustada selleks, et vajalikud standardid välja töötada, arvesse võttes kõikide osapoolte huvisid, et nendele väljakutsetele vastata. seega me tervitame neid ettepanekuid selles arvamuses Euroopa Parlamendi poolt ja kindlasti tehakse muudatusettepanekuid ja jääme ootama täiendavat tööd Euroopa Parlamendi ja, ja laiemalt kogu kõigi osapooltega selles osas, aitäh! suur tänu! Euroopa Komisjon ja nüüd saab sõna meie raportöör, komisjoni aseesimees, kolleeg Henkel, palun palun, kolleeg Henkel, kas teil on mingisuguseid äh, lõps, midagi veel öelda? ei olegi midagi öelda Neile meeldis kõik, mis me ütlesime, väga hea. seitsmes veebruar kell kuus äh, õhtul on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, see on väga oluline info, seitsmes veebruar kell kuus homme täpselt öeldes ja hääletus kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil ITRE komisjonis. suur tänu! nüüd on meil teema, mis on väga oluline. raportid, mis on koostamisel meie komisjonis ja mis puudutavad elektroonilist sidet käsitleva raamistiku läbivaatamisega. E, sõna saab e, direktor Anthony Wellen Euroopa Komisjonist, mis on väga oluline, aga siin on ka meie neli raportööri. Pilar del Castillo kes äh, räägib äh, äh, elektroonilisest sidest ja Evžen Dušenovski räägib reguleerivate asenduste ühendatud ametist ning Carlos Zorinju räägib internetiühenduse etendamisest maapiirkondades ja Michal Boni räägib gigabitiühiskonnast ja 5G-st. esimesed olid õigusloomelised raportid ja kuna pärast ITRE komisjoni kohtumist ma koheselt alustan kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja nõukoguga tar-, gaasitarne turvalisuse kohta. ma olen seal ITRE esindajana ja Rahvapartei esindajana ning äh, nõukogu seisu arvates võiks nõukogu seisukoht on meie omast üsnagi kaugel, me peaks alustama suurepäraseid läbirääkimisi, nii et ma pean nüüd lahkuma. ma tahaks vabandada Pilari, Jevgeni, Carlose ja Michali ees. et ma ei saa siin olla järgmise pooleteise tunni jooksul, kuid ma sooviksin paluda, et meie kolleeg Pilar del Castillo et ta juhataks meie kohtumist edasi. vabandust, sest mina pean tingimata eh, ette valmistama gaasitarne turvalisuse kohta esimeste läbi, läbirääkimised, nii et see on esimene, kuid kindlasti mitte viimane. suur tänu teile. kohtume järgmine kord ja Pilar ütleb kõik, mis on vähegi vaja öelda. Yeah, that's great. Thank you. Okay, thank you. Well, um, colleagues, we have this... kallid kolleegid, meil on selline järjekordne olukord, et äh, parlamendi delegatsiooni juht koos raportööridega osalevad äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel ning äh, vaatame, kuidas see briljantsus jätkub, ütleb kõneleja ja loodetavasti äh, juhtub väga palju, me räägime siin selleks, et äh, komisjoniga rääkida äh, õigusraamistikust elektroonilist sideküsimuses ja annan teile lihtsalt sõna. ja küll me hiljem arutame seda asja. suur tänu teile raportöör ja tervitus kõigile teistele raportööridele ja komisjoni liikmetele. mul on hea meel selle üle, et meil on võimalik siin ühiskoos arutada mitmesuguseid elemente elektroonilist sidevet käsitleva raamistiku osas ning oleme septembrist peale väga hea meelega täheldanud, et parlament valmistab ette omapoolseid ettekandeid erineva paketi osade kohta, mis on äärmiselt mm, oluline meie töös. rõhutan, et meie jaoks on tegemist äh, äh, paketiga, mis lähtub äh, ühesest lähtepunktist. me üritame analüüsida võimalusi välja töötada keskpikas perspektiivis tekivad võimalused, et me saaks kõik kasutada oma töös võimalikult häid elemente ning see tuleb jaotada kolmeks strateegiliseks eesmärgiks, mis on seotud spetsiifiliste vajadustega, millest üks on seotud siis kõige dünaamilisemate elementide leidmisega era- ja avalikus sektoris Eh, väga intensiivsete eh, küsimuste puhul eh, gigabait ühendavuse osas tegevusplaan on seotud mitmete õigusloomeliste ettepanekutega ja mitteõigusloomeliste ettepanekutega ja see on seotud ka äh, erinevate suurlinnade kaasamisega, transpordivõrkude kaasamisega ning samuti ei tohi unustada seda, mis on meie jaoks suur väljakutse, ehk siis, et kõikil eurooplastel kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks oleks ligipääs vähemalt sada üheksakümnele gigabaitile sekundis. see kõik, need eesmärgid on seotud erinevate meetmetega, mille oleme ka esitanud. mõnikord meid süüdistatakse selles, et me keskendume liialt palju varustuspoole peale, mis on loomulikult eh, ka seotud meie käesuutuses olevate vahenditega, kuid samas on see seotud, eh, see pakett seotud eh, ta, tarbimise tekitamisega konkreetsete vahendite läbi ja see on loomulikult seotud uute Euroopa poliitikatsüklitega ja e, ka positiivsete projektidega, mida oleme täheldanud liikmesriikides. vaadates e, õigusraamistiku läbi ning e, vaadates, milline see topeltpakett on, millise eh, nii-öelda tema seos eh, määrusega, eh, lähtume me sellest, et ühendatavuse visioon on samuti vaja välja töötada, kõigepealt tuleb vaja, kõigepealt tuleb lisada meie ühistele eesmärkidele vajalikud aspektid, ilma et kahjustuks kuidagi tarbijate huvid, konkurentsivõime ja samuti tuleb keskenduda tulemuslikkusele ja eh, samuti töötada eh, sellega seoses on vaja keskenduda konkreetsetele sammastele eh, tehtud ettepanekus ja see peaks suuguma eh, tõhustatud juhtimisse kogu määruse juures, kui keskendume eh, valdkonnale, millel on kõige pikemad eh, traditsioonid meie telekomi turul, siis näeme, et olemasolev režiim on olnud väga hea, leiame endiselt, et on hea reguleerida ligipääsu, et pudelikaela, pudelikaelu vältida, kuid äh, ilma selleta ei ole võimalik loota ka täielikule konkurentsile. arvame, et on oluline keskenduda määruses äh, valdkondadele, kus äh, on tõesti raskusi, kus alternatiive ei äh, ole ja, või kus alternatiivid ei ole piisavad. samuti tuleb keskenduda määruses äh, sellistele asjadele, mis äh, võimaldavad uusi konkurentsivõimelisi investeeringuid, eriti puudutab see taristuid, mis on aluseks konkurentsivõimsatele võrkude loomiseks toetades kaasinvesteeringute tegemist, sest need on äh, üks võimalus, mis ähm, aitavad äh, meil ühest küljest võimaldada investeeringuid, teisest küljest toetades äh, konkurentsivõimet. kogu suundumus selle määruse juures peaks olema keskendunud süst-, süsteemsetele konkurentsivõimset, võimestele investeeringutele, kus see võimalik on, kus ei ole, peaks äh, proportsionaalse ligipääsu äh, reeglid kehtestatama, mis äh, endiselt, mis samuti oleks üldisele konkurentsivõimelisele, võimele kasulikud siin tuleb muidugi arvesse võtta ka erinevaid tingimusi ja olukorda liikmesriikides. mõned võrgustikud on väga lokaalse iseloomuga, meil on vaja märkimisväärselt tugevamat keskendumist erinevatele variatsioonidele koha peal, et määrus võetakse, kohaldatakse eh, spetsiifilisele olukorrale. eelkõige on vaja eh, ka kaardistada olemasolev taristud eh, ja investeerimiseesmärgid, et eh, välja töötada selline määrus, mis suudaks tõeliselt ühikut välja peilida ja aitaks anda uusi võimalusi. vaadates traadivaba internetti, siis siin loomulikult on tihe side meie ambitsioonide vahel, mis äh, soovivad spektripoliitika koordineerimist Euroopas eh, ja samuti 5G võrgustike väljatöötamise osas. nagu ma mainisin, tegemist on mitteõigusloomeliste meetmetega, mida, eh, mille võivad langetada kohalikud omavalitsused, liikmesriikide valitsused ja seda otsust võib langetada juba praegu. Eh, näiteks ISPG e praegusel hetkel teeb tööd 5G eh, spektru, spektri eh, küsimustes, samuti on pilootprojektid paljudes 5G võtmevaldkondades, nagu näiteks ühendused eh, suurtes, suurtes transpordisõlmedes. kuid mõningaid puhkudel sellest üksi ei piisa. näeme, et on palju küsimusi, mis tekivad spektri haldamisega peame kindlasti olema selles, et me suudame 5G-ga reguleerival tasandil edasi eh, tegutseda, eriti on vaja spektriga seotud vahendeid, mis peaksid olema saa-, kättesaadavad turul nii kiiresti kui võimalik. kui on vaja litsentse, siis eh, eh, oluline on ka ennustatavus, mis võib tähendada ka kulukamaid ja tihedamaid 5G võrgustikke, peame tegema kõike selleks, et spekter oleks tõesti kättesaadav kasutuskõlblikul viisil, meil on vaja meetmeid selleks, et garanteerida, et eh, piiriülesed interferentsid jääks miinimumini. samuti tuleb litsentsimudel välja töötada äh, et äh, oleks erinevad ribad erinevate, äh, äh, erinevate omadustega, ilma et sealjuures hinnatakse individuaalsete litsentside eripärasid, mille kohta, nagu ma ütlesin, et need võivad kasu saada kergemini prognoositavatest äh, Eh, litsentsidest, mille oleme välja pakkunud ka parlamendi poolt välja pakutud ESM eh, ettepanekust. ja et garanteerida, et seda kõik tehtakse koordineeritult, eh, me näeme, et on vale, vaja ka sekundaarõigusloomeliseks tegevuseks, kuid samas peaks seaduse tegijatele olema võimalus äh, Eh, tegutseda vabalt, et eh, sidusust säilitada. ja ma lõpetuseks mainiksin seda, et eh, juhtimise osas osa raamistikust, varg raamistikust, raamistikust millest ka me käivitasime arutelu, mida, millele kutsus ka parlamendi raport digitaalse ühisturu eh, kohta, et ühine juhtimine ühisturul eh, hakkaks paremini toimida, maailma võttes aluseks kolme institutsiooni poolt langetatud otsuseid eh, ning ootame siinkohas ka spetsiifiliste ettepanekute tegemist. teine küsimus on NRA-de küsimus, oleme väga eh, pühendunud NRA-de eh, iseseisvuse autonoomia säilitamisele, soovime loomulikult ka suurem, tõhusamaid mandaate ja soovime, et NRA-l eh, oleks ühine, ühised pädevused, ühine aluspädevustele, et kui nad tegutsevad, et neil, nad saaks jagada oma ähm, kogemusi, sest praegusel hetkel Eh, on just see meie tegevuse üks esmaseid eesmärke. arvan, et ma rääkisin õudselt kaua. Eh, tänan, et meie juhataja nii helde oli ja nüüd ma lõpetan. Thank you, thank you very much to Anthony uh, eh, Whelan. suur tänu teile. Antoni on olnud meie juures mitmeid kordi, nii et tegelikult ei ole esimest korda tegemist praegu uh, juhuga, kui räägime komisjoni ettepaneku sisust. nii et praegusel hetkel ma arvan, oleme aru saanud, millised on need definitsioonid ja milles see kõik seisneb. nüüd on võimalik äh, raportööridel äh, sõna võtta. ma olen samas olukorras kui Jessip Pusek, äh, olen ise siin äh, praegu esinaise rollis ja olen ka raportöör, nii et pean andma iseendale sõna ka mõneks minutiks. ja siis jõuame teiste raportööride juurde. härra Tošanovski ja härra Sorinju ja ka härra Boni. ja siis anname teile kõigile ülejäänutele sõna, kes soovivad. ma ei hakka väga pikalt äh, aega raiskama pean ütlema, et peame pidama silmas seda, et peaaegu kümme aastat on möödas sellest ajast, kui me oleme rääkinud elektroonilise kommunikatsiooni ja telekomi sektori jaoks uuest raamistikust. eelmine sai alguse kahe tuhande seitsmendal aastal ja praegu on aasta kaks tuhat seitseteist, nii et uskumatu, aga tõesti, see sektor on tegelikult dramaatiliselt muutunud sellest ajast alates. arvestades seda kõike, pean ma ütlema, et üleüldiselt olen ma aru saanud äh, nii palju, et toetus selle komisjoni osa poole pealt on üsna tugev. ja loomulikult eh, mõnedes aspektides on küll erisusi, aga peab ütlema, et eh, siin puhul eh, toetus nendele ettepanekutele ei ole parem kui varem ja loomulikult oluline on see, et Euroopa ei kaotaks äh, seda võimsust enamiku ühiskonna jaoks ja seetõttu on tähtis, et meie äh, uuendus- ja ajakohastussüsteemis on parem, et äh, kiirused oleksid suuremad, et ühenduse kvaliteet oleks parem. ja seetõttu on meil vaja põhimõtteid äh, suurendada, mis seda õigusakti puudutavad. konkurents ja tarbijate huvi, nii nagu see juba eelmises raamistikus oli välja toodud, suurendavad investeerimisvajadust taristusse. nii et seda taristust on vaja. ja sealjuures muidugi on vajalik ka investeeringud taristusse. ma arvan, et see on väga oluline ja mõistlik otsus, seda on meil praegu just vaja. ja teen ettepaneku, et ma selgitan ka erinevaid äh, sätteid, komisjon on ju teinud äh, siin erinevaid ettepanekuid, kuidas äh, toetada investeeringuid. mina arvan, et hoolimata sellest, et meil on üleüldine kokkulepe olemas, on endiselt ka vaja ja ruumi, võimalust parlamendil siia sekkuda ja kui me mõtleme siin kaasinvesteeringute peale, siis siin on võimalik palju ära teha. aga töötan selle eelnõu kallal paralleelselt, nii et kuulan ära teie arvamused, kirjutan need ülesse, aga minu arust on praegu igal juhul parlamendil päris palju manööverdamisruumi, võimalus siin sõna sekka öelda ja ma ei taha spektri küsimustest mööda minna, minu arust on see selle määruse nurgakiviks praegu. on meil võimalus kokku leppida äh, praegu nõukoguga sellistes tingimustes, nagu varem see ei oleks kunagi võimalik olnud. nii et ma arvan, et siin on täiesti uus element mis, nagu Antoni Veelen ütles, paistab meile praegu kätte. 5G osas. muidugi spektri küsimuste koordineerimine ja teatud võtmeaspekti harmoneerimine, mis eh, kuidagi äh, neid arenguid takistaks 5G vallas ja see ühtlasi ka ju jätab meid äh, raskemasse konkurentsiolukorda, eriti kui me võtame arvesse üleilmse majanduse konteksti. meie majanduste kasvu ja konkurentsi arvestades on selge see, et digitaalne siire äh, hoogustab nii majanduskasvu kui, kui konkurentsi ja kui me sellega sammu ei käiks, siis muidugi oleks see väga murettekitav Euroopa majanduste jaoks, nii et parlamendi jaoks on tähtis selles suunas survestada, meil on suurepärane alguspunkt olemas, ettepanek on tehtud komisjoni poolt ja umbes kahe kuu jooksul on meil võimalus vastavalt sellele ettepanekule, mis meil olemas on, ja sellele eelnõule rajane- äh,, toetudes teha ettepanek ja ilmselt see toob sellesse määrusesse kaasa ka omad uued rikastavad punktid. Äh, nii palju minu poolt praegu. ja annaksin siis järgnevalt sõna üle härra Tošanovskile, kes on elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti raportöör suur tänu, proua esimees. variraportöörina leian ma, et väga oluline on teha võimalikult äh, tihedat koostööd raportööriga, lähtudes äh, kogu paketist sest on vaja erinevate teemade vahelisi seoseid arvesse võtta. samal ajal see, mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi, siis näeme siin uusi ülesandeid ja missioone, mis sellest tulenevad, mis puudutab näiteks ajakava ja ka seda, mis on oluline selleks, et erinevaid äh, teemasid välja tuua, mida me käsitleme selles raportis. komisjoni ettepanek on väga teretulnud, kui me räägime vajadusest tugevdada seda valdkonda, sellepärast et äh, Äh, tegemist on äh, siis pereki puhul äh, sõltumatu ametiga, kes tagab selle süsteemi toimimise. on vaja arvesse võtta samas ka seda, et agentuur, mis toimib, amet, mis toimub, toimib hästi ja kus ei ole mingisuguseid äh, Äh, erinevate osapoolte eelistamist on äh, eelis, äh, mida me peaksime maksimaalselt tuleviku osas ka silmas pidama. praegune reaalsus ja see lahendus meie ees ei võta piisavalt reaalsust arvesse, meil on kakskümmend kaheksa turgu ja on vaja arvesse võtta nende erinevate ametite mõõdet. me oleme juba kolmepoolsetel kohtumistel äh, näinud seda valdkonda ja seetõttu minu arvates on vaja kaitsta pereki sõltumatust selleks, et äh, me olukorda ei äh, Eh, muudaks keerulisemaks ja ei, ja ei süvendaks eh, bürokraatiat, sest eh, see mõjutaks olukorda. turg on väga dünaamiline ja ettevõtluse mm, vaatenurgast on tegemist võimsa turuga ja seega pereki eesmärk ülesandeid on vaja täielikult kaitsta. ma olen täiesti nõus ka selle seisukohaga, et Vereki äh, ei äh, täida piisavalt praeguseid äh, ülesandeid, on vaja pigem tugevdada nende staatust selleks, et tal oleks võimalik kõiki ülesandeid täita. teisest küljest äh, ma arvan, et ei ole vaja perekest teha kõikvõimsat ametit, mis kaotaks selle sõltumatu eh, kutseekspertiisi, mis on väga rikastav. seda nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikidele. pereki puhul on tegemist ka väga hea eh, koordineerimisega ja ma sooviksin äh, tänada härra Viilanit äh, nende ettepanekute eest ja minu ainus märkus äh, raportöörina ja koordinaatorina selles osas äh, on, on ainus, mida tahaksin öelda, ehk siis iga hinna eest tuleks vältida pereki ja bürokraatia suurendamist ja mida teie, härra Viilan, arvate, milline on äh, teatud puudujäägid äh, selle ameti toimimises, personali ja muus osas, sest personalipuudus võib tekitada probleeme ka toimimises. üldiselt pereke täidab oma ülesandeid päris hästi lähtudes väga keerulistest ähm, vaatenurkadest ja nende ekspertiis on meie arvates väga tänuväärne, aitäh, proua esimees! Thank you very much and now we have suur tänu! ja nüüd äh, härra Sorinio järgnevalt, palun! suur tänu! ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja prioriteetse küsimusega oluline on digitaalne ühisturg lõpule viia. aga ei piisa ainult sellest, et muudame reegleid. nii et võtame lihtsalt mineviku direktiivi ja muudame seda. Euroopa kodanikud peavad tundma, et digitaalne ühisturg on nende igapäevaelude jaoks oluline. et tegemist on Äh, asjaga, mis pakub neile mingisugust reaalset mõju igapäevaelus ja toob hüvesid kaasa. ja seda on veelgi raskem saavutada ajal, mil aset leiab tehnoloogiline revolutsioon või vähemalt tegemist on siirdeajaga. see muudab igal juhul meie ühisturgu, digitaalset ühisturgu ja seetõttu äh, komisjoni ettepanek äh, mis puudutab internetiühenduse edendamist maapiirkondades, on väga tähtis. see loob võimaluse, kuidas kõik Euroopa inimesed saavad ligipääsu äh, sellele uuele 5G äh, ühiskonnale ja gigabitti ühiskonnale. käisin Euroopa äh, Sotsiaal- ja Majanduskomitee täiskogul, kuulasin ära seal raportööri ja variraportööride arvamused. ja loomulikult kõik see viis tegelikult äh, minu raporti kokkupanemiseni. selles raportis püüan komisjoni ettepanekut äh, tugevdada ja olen äh, keskendunud just äh, olemasolevatele kogemustele. me peame toetama olemasolevat äh, tehnoloogiat, geograafiat, ligipääsuvõimalusi, peame silmas pidama, millised on majandustingimused. aga ligipääsu kvaliteet ei saa olla midagi neutraalset, see peab olema väga hea ja seda tuleb meie kodanikele tagada kogu Euroopa Liidus peaks olema ühesugune. see protsess näiks olevat lihtne. meil on vaja lihtsat ligipääsu äh, kaasamise jaoks ning vaja on tagada ka geograafiline tasakaal ilma turgu moonutamata. Äh, kvaliteetne ühendus peab olema, ükskõik, kas see on era- või äh, avalik aga struktuure dubleerida pole mõtet. projektidel peab olema ka äh, teised toetavad äh, projektid. ükskõik, kas seda tehakse Euroopa rahade eest äh, või liikmesriigid rahade eest, vajalik on ka kodanikke harida ja, ja koolitada selles osas, et nad saaksid ligipääsu nendele projektidele. ning oluliseks indikaatoriks on siin kindlasti aeg mis on kõige olulisem mõjur. tähtis on see, et pilootprojekti käigus eesmärgid täidetaks. nii et äh, tahaksin teiega jagada ka seda, et olen oma raportis püüdnud äh, paika panna need tingimused, mis on vajalikud selleks, et läbirääkimised nõukogu saavad olla kiired. nii et me saame alustada äh, pilootprojektiga juba koha peal, juba sellel aastal, mis äh, siseturgu aitaks konsolideerida. nii et olen äh, kolleegide panuse ära kuulnud ja võtan seda arvesse. suur tänu! ütleb esinaine. ja nüüd on neljas raportöör härra Boni. tema puhul on nüüd nii, et tal on rohkem aega kui teistel, sest ühest küljest vastab ta juba teiste poolt tõstatatud küsimustele. ja teisest küljest teeb ta ettekande oma raporti projekti kohta, eh, mis puudutab Euroopa gigabitti-ühiskonda ja 5G-d. praegu on see kättesaadav vaid inglise keeles ja teil on sõna. suur tänu, Pilar! ma arvan, et nii nagu juba öeldud, on meil vajalik koostööd teha, koostööd kõikide raportööride puhul, sellepärast et tegemist on paketiga ja meile kõigi jaoks on tähtis töötada koos ja selgitada Äh, mida me teeme. kui tähtis on 5G, äh, me saame sellest aru ja teame, et tegemist ei ole mitte ainult järgmise sammuga, vaid tegemist on revolutsiooniga. ja meil on vaja sellest aru saada. selle raporti eelnõus olen ma rääkinud, kuivõrd oluline on generatsiooni muutus, liikumine 5G äh, poolde. Euroopa geobitti ühiskonna eeliseid rääkides äh, on oluline äh, öelda, et see on samm lähemale, et 5G saaks tõelisuseks. Äh, gigabetiühiskond ja 5G tegevuskava keskendub just äh, nendele meetmetele. siin on küll mõned kriitilised aspektid ja nõutlused, kuidas 5G-d oleks võimalik rakendada. esiteks, investeeringute arendamine. meil on vaja reegleid, mis on tulevikku suunatud, investeeringute meelsed ja innovatsioonimeelsed ning seda hinnangul, et meil on vaja taristupõhist konkurentsi. investeeringud on 5G, 5G eh, eesmärkide saavutamiseks A ja O, sellepärast on meil vaja õigusliku raamistiku lihtsustada, eh, kaasinvesteeringute paindlikkust eh, mudelit ja meil on vaja ennustatavust ja prognoositavust investoritele ning tingimused peaks olema loodud selleks, et investeeringutel oleks võimalik ka arvestatavat tulu teenida, võttes arvesse ettevõtjaid ja ühiskondi. siis edasi 5G baseeruvatel toodetel ja teenustel rajaneb nõudlus. mida 5G tähendab tarbijatele ja tööstustele ja kõigile meile on tähtis. järgmine generatsioon näeb ülikiire lairibaühenduse saavutamist, see on tähtis avalikus sektoris, tervishoius, energias, tootmises, transpordisektoris, automaatses investeeringutes, virtuaalreaalsuses, veebimänguruses ja ka tegelikult mm, haridusvallas on oluline eh, ning meil on vaja Äh, väga paindlikke teenuseid, mis iga kodaniku elu parandavad. meil on vaja hüvede nimekirja ja äh, siin äh, kasu kodanikkonnale kui 5G tulemusi. meil on vaja ka 5G nõudlust suurendada, siis tehnilised nõudlused. 5G süsteemid peavad olema väga laia riba peal kasutatavad allapoole ühte gigahertsi kuni äh, kolmesaja gigahertsini tulevikus. ja laiussagedus siin kolm kuni kuus gigahertsi ja ülevalpool kümmet gigahertsi annavad väga tugevat andmeedastusvõimalust. seitsesada megahertsi Euroopa spektri laiuse harmoneerimist. meil on vaja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend asi selgeks teha. et äh, ka kaksis VOC kümme süsteemi puhul leida äh, võimalikult äh, paremad laiused, nii et ühtne ligipääs oleks tagatud kõigile vähemalt sada Äh, megabitti aastaks kaks äh, tuhat kakskümmend viis. oluline on ka uuendada ja ajakohastada ning parandada mobiilset äh, võrku gigabitti ühiskonnaga seotud. samuti on meil vaja konkreetset ajakava ja kõik osapoolte kaasatust. tähtis on see, et koostöö oleks kõikide osapoolte vahel ning piisavalt oleks investeeringuid selleks, et kõik tingimused oleksid õigeks tähtajaks täidetud. võtmeküsimus on siin spektri eh, laiuse eh, ribade jagamise küsimus. liikmesriigid peavad aru saama, et meil on vaja selliste otsuste eh, killustatust vältida, pakkuda äh, lahendusi, kui me tahame 5G eesmärke saavutada. nii et tõhus koostöö Euroopa Komisjoni, PERECi äh, ja äh, teiste vahel, näiteks ka kohalikud omavalitsused ja regionaalsed jõud ning tarbijaühendused on vajalik. samuti on oluline paljustada allikaid, sealhulgas avalikke allikaid, kus vaja. vaja on 5G tegevuskava investeeringute ja rahastamise toetamist, eh, sealhulgas mitmeaastase finantsraamistiku jaoks eh, eh, kaks, aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. finantsinstrumentide kasutamine peaks olema heal tasemel ning ka subsiidiumi kasutada, kui me tahame, et kõrgkvaliteetne internet oleks kaugetes piirkondades kättesaadav. eriti on vaja motiveerida just erainvesteeringuid, aga vaja on ka täiendavat toetust sidusad ja õigeaegsed tegevused äh, linnade ja kohaliku omavalitsuse tegevuse äh, näol. vaja on äh, tööstuse laiapõhjalist koostööd ning aeg on loomulikult tähtis, õigeaegne tegevus kõikide lairibaühenduste puhul liikmesriikides, soovitused liikmesriikidele, mitmete tehnoloogiate kasutamise soovitused ning vajalik õiguslik paindlikkus. järgmisena gigabitti ühes ühiskonna ja G5 ühiskonna väljakutsete vastamiseks on vaja inimeste harimist. vajalik on see, et äh, inimesed ei oleks tõrjutud äh, selleks, äh, eriti just eakad ja maapiirkondades elajad. samuti on meil vaja digitaalsete oskuste lõhest üle saada, vaja digitaalset kirjaoskust suurendada. tähtis on see osa tegevuskavast, et kõikide tarbijate hüvesid võiks ära kasutada, mida 5G meile toob, sealhulgas ka uus 5G töökeskkond tulevikus. järgmisena, äh, koostalitusvõime ja standardimine, integreeritud lahenduste pakkumine, mm, vajalikud on kõikides sektorites põhjalikud pilootprojektid, kõikides riikides samuti, samal ajal standardimise teekaart iga sektori jaoks võiks olla tööstuspõhine, tööstussektori põhine. ja viimasena, olla avatud, mitte unustada partnereid. oluline on see, et Euroopa tasandil oleks detailne tegevuskava, et VKE-d ligipääs viis G osalusplatvormile oleks tagatud. see on tähtis selleks, et kõiki ressursse kasutatakse selleks, et parimat investeerimismudelit äh, luua. niimoodi on 5G kõik potentsiaal arvesse võetud ja loomulikult mitte ainult 5G äh, visioon, vaid ka kogu õigusandlus oleks reaalsus tänases Euroopas. suur tänu! suur tänu! tegemist oli kõikehõlmava äh, arusaamaga erinevate aspektide osas, mis puudutavad tulevikku ja nüüd annan sõna kolleegidele, kes seda soovisid ja kõigepealt proua Kallas. suur tänu! üldiselt ma toetan komisjoni lähenemist, mis nad on võtnud, arvestades konkurentsi lähtumist investeeringute jaoks selleks, et ühtset turgu ühendada ja loomulikult detailid on need, mida me peame käsitlema ja komisjon äh, hindab äh, õigustatult, et äh, see, mis puudutab juurdepääsu ja õiguskaitsevahendeid, muudutab ettevõtetel raskemaks tegutsemise piiriüleselt, aga samas turud on väga erinevad ja seega on vaja mingisugust paindlikkust ja küsimus on selles, mil määral peaks paindlikkus olema olemas, kas komisjon leiab, et õige tasakaal on saavutatud ja ja selles ettepanekus kaks näidet selle kohta. Äh, masin-masinale kommunikatsioon äh, numbrite osas äh, lähtutakse liikmesriigi põhisusest, teatud vaatenurgast, aga samas masina-masinalt on jällegi lähtutud justkui andmete vabast voost ja num-, ja see ülesanne on antud äh, Äh, riiklikele asutustele, miks mitte Euroopa Liidu tasandil. teiseks, äh, erand, mis puudutab äh, hiljutiste võrgustiku elementide küsimus, see minu arvates puudutab väiksemaid projekte, aga samas ei ole see nii täpne, kuidas komisjon plaanib saavutada teatud sidususe ja õiguskindluse ning paindlikkus ja järjepidevus üks eesmärkidest on säilitada konkurentsivõime, komisjon toob sisse võimaluse äh, regulatsiooni vähendada, juhul kui tegemist on kaasinvesteerimistega, samas riiklikud turud on erinevad, kas seega komisjonil on alust arvata, et need kokkulepped ei suuda tõhusalt äh, tagada konkurentsi või on mingisuguseid teemasid, mida on vaja täiendavalt käsitleda? ja siis äh, ka pereki kohta arutelu, kas meil on vaja Euroopa Ametit või mitte, ei ole minu jaoks küsimus, vaid pigem see, mis puudutab ühtset turgu ja näited, et Euro-, Euroopa ametite kohta näitavad, et mõned äh, on, äh, mõnedele on antud ametiülesanded, aga neil ei ole piisavalt volitusi ja seega ei suuda nad midagi saavutada erilist, arvestades äh, seda, mis puudutab äh, erinevate klauslite rakendamist äh, ja rändlustasusid ja näiteks probleeme väikeste riikide ja suurte riikide ja vastavate asutuste vahel, kas komisjon leiab, et, et on vajalikud volitused Perekile antud, lähtudes sellest uuest ettepanekust, aitäh! ilma mikrofonita. suur tänu, proua esinaine, mina tahaksin kommenteerida e, kõneleja räägib ilma mikrofonita. selge, mina tahaksin kommenteerida 5G raportit, ütleb äh, proua Niemenhusen. me kõik teame, et meie Äh, ühiskond on ühenduvuse põhine, kui me ei suuda midagi ühendada, siis äh, kasutame voogedastust internetiplatvormist või ühendume äh, olemasoleva andmevoogudele pilveandmetes selleks, et oma fotosid sinna salvestada. me oleme alati digitaalses ähm, valdkonnas, nagu China Mobile'i esindaja ütles, ühenduvus on nagu hapnik, me ei saa ilma selleta edastada ja mina läksin härra Pingist kaugemale, et kõrge äh, ühenduvuse tase on see, ilma milleta me ei saa hakkama, sellepärast et andmete kogused, mida on vaja edastada, Äh, erinevate üksuste vahel, enne 4G-d ühendasime me inimesi, nüüd 5G-ga ühendame me asju, mitte ainult asju inimestega, asju teiste asjadega ja see suureneb eksponentsiaalselt ja minu arvates äh, kõrge ühendavus on äh, väga oluline meie digimajandusele. kui me soovime olla konkurentsivõimelised globaalsel äh, tasandil, siis gigabitiühiskonnaks on vaja saada niipea kui võimalik, meil on vaja ki-, va, suur vajadus kiiruse järele, see tähendab, et äh, laiaulatuslike äh, äh, võrgustiku kiiruse saavutamine vähemalt üks gigabit sekundi kohta on vaja tagada kodanikele ja ettevõtetele. 5G on oluline instrument selleks, et selleni jõuda 5G katuse saavutamiseks on meil vaja avaliku erakoostööd ja vastastikku investeeringuid, seda ei ole võimalik saavutada ainult ähm, riigi rahadega. selleks, et 5G-d saavutada, peame me tegema äh, põhjalikku koostööd, sellest juba räägiti, valdkondadeülene lähenemine see ei puuduta ainult telekomi ja satelliitvaldkonda, vaid kõik äh, tervis, äh, tootmine ja nii edasi, härra Booni luges ette terve rea neid, kõik need valdkonnad peaksid üheskoos eksperimenteerima nii palju võim-, niipea kui võimalik, selleks et tõesti kasu lõigata nendest tehnoloogiatest telekomi ettevõtted peaksid 5G-sse investeerima, loomulikult seda on vaja stimuleerida ja me peame keskenduma meie regulatiivkeskkonnale ja tagama, et see tõesti toetab investeeringuid innovatsioonivaldkonna. globaalne 5G tehnoloogia standard on vaja paika panna selleks, et investeeringud oleksid ka äriliselt tasuvad ja viidati ka ja vaatan sulle otsa, Pilar, et see, mis puudutab spektrumit, siis ka see on oluline härra Booni teab mind juba mõnda aega ja ei ole üldsegi üllatav, et ma kordan taaskord, et ma võitlen iga gigabitti eest tulihingeliselt. ja järgmisena härra Kelly, palun. suur tänu, proua esimees Äh, loomulikult me oleme kõik nõus selleks, et äh, digitaalne ühtne turg on vaja lõpule viia ja gigabitti ühiskond äh, luua ja 5G kättesaadavaks teha kogu Euroopas. esiteks tahaksin ma öelda seda, et paljudes maapiirkondades minu koduriigis ja ka mujal ei ole seda praegu ja tegemist on võimalusega korraldada justkui revolutsioon Äh, maapiirkondades selleks, et äh, nad jällegi elujõuliseks muuta. kui rohkem inimesi äh, on internetiühenduses, siis digiühiskonna arenedes on võimalik maapiirkonnad uuesti ühendada. kui on tagatud 5G, siis on võimalik kommunikeerida, kui ei ole, siis mitte. ja minu arvates on vaja tagada, et oleks äh, kiire internet, iga lairibaühendus igal pool ja ei tohiks olla mingisuguseid musti auke, praegusel hetkel on neid liiga palju ja seda on vaja arvesse võtta. teiseks tahtsin ma öelda, et see on Euroopa algatus ja ma õnnitlen siin komisjoni ja kõnelejaid, kolleeg Bojonit ja seda üheksat valdkonda, mis välja tuli, aga minu jaoks on väga oluline see, et Euroopa rahastamine on siin ülioluline, härra Booni viitas äh, järgmisele MFF-ile, EFSI tõenäoliselt äh, saab samuti kaasatud, aga mina mõtlen, et kui kõik see hakkab toimuma, sest kas meil ongi strateegia, et tagada, et Euroopa kodanikud äh, teavad, et seda juhib Euroopa Liit või on nii nagu Brexiti puhul, et me näeme, et kõik hea, mis tuleb, tuleb äh, kohalikust Westminsterist, aga kõik halb tuleb Brüsselist. minu arvates nüüdsest peale on meil vaja äh, õppida Brexiti kogemusest, me peame lisama uue meetme, et see, mida me teeme ja me teeme väga head tööd, aga seda ei kommunikeerita meie kodanikele et nad tunneksid ennast olla ühendatud äh, Euroopaga, me räägime asjade internetist, aga Euroopa kodanikud peavad tundma ühendust äh, Euroopaga ja see on see täiendav mõõde, mida minu arvates on vaja lisada. me ei taha enam mingit sellist absoluutset äh, peitupugemist liikmesriikide pealt, et kõik eh, hea tuleb liikmesriikidelt eh, ja kasutatakse Euroopa raha, aga kõik halb eh, tuleb Brüsselist, selline lähenemine peab lõppema, sest see ei vasta tõele. aitäh, proua Kumbula-Natri, palun. aitäh, proua esimees, minu arvates võimalus, kus me kõik räägime sellest paketist korraga, on äh, siin väga oluline, kuulates härra Booni äh, häid ettepanekuid, siis ma näen, et see kommunikatsioonikood, mida Pilar ette valmistab, äh, see elektroonilise side tegevusjuhis on tähtis ja 5G strateegia, et maapiirkonnad on vaja ühendada, siis meie töötame selle nimel, sellepärast et et meil on vaja liikuda paberilt reaalsusesse ja ellu viia, meil on väga hea ähm, äh, tegevuskavas ja ma arvan, et 5G-d võiks hakata kasutama juba enne, kui see koodi rakendamine peale hakkab ja minu arvates äh, ja loomulikult on vaja teha koostööd äh, partei äh, tasandil, aga ka teemade tasandil, neid ei saa eraldada, meie määratleme selle, kas tegemist on numbripõhisega äh, põhimõttega sides ja IMCO samuti ja kui me seda teeme, siis kuidas struktuure korraldada pereki ja kõige muuga, milline on nende töö sisu lisaks äh, dokumendid, mis seda käsitlevad ja nii edasi ja sellepärast minu arvates tõesti suur pilt on see, mille täitmine kõige olulisem, et äh, me ei äh, lõhuks seda liigselt, et oleks raskendatud järgmisse faasi minemine ja põhiküsimus minu arvates puudutab seda, kuidas me suudame julgustada investeeringuid äh, ja siin on väga palju erimeelsusi osapooltega kohtudes, sest minu arvates neid detaile on vaja väga tähelepanelikult käsitleda. ja samuti on vaja mingit tulevikukindlat lähenemist tulevik ei puuduta mitte ainult seda, et suurettevõtted tulevad siia ja, ja kodanik- ja Euroopa ettevõtted ja jälle me tahame, et Euroopa innovatsiooni oleks võimalik kasutada ühenduvuse teemal ja see on palju enam kui telekommunikatsioon, jah, seal on palju innovatsiooniruumi ja on vaja jätkuvalt tootlikkusse suunata investeeringuid aga me saame teha palju enam. terviserakendused ja nende kasutamine väga huvitavad, kui tegemist on hea ühendusega ja on olemas vajalik tehnoloogia või näiteks haridusvaldkond või äh, pilveandmetööstus, kõik need äh, on valdkonnad, äh, mida me loodetavasti suudame ühendada varasem telekomi raamistik äh, rõhub äh, konkurentsivõimele ja sellele, et ei oleks monopole, et on erinevad osapooled ja nii edasi. minu arvates see on tõesti koht, kus me peame seda tõsiselt analüüsima. ja lisaks sellele küsimus, äh, mis puudutab spektrite määramise aega ja selle kohta on konkreetne küsimus, kakskümmend viis aastat mida, kui midagi on vaja ära otsustada, siis minu arvates on see väga pikk aeg, kui midagi läheb valesti ja ei ole võimalik midagi nõuda ettevõttelt, siis kuidas tagada see, et, et selle aja pikendamine, kuidas sellega kõigega tegeleda ja selles osas on vaja ettevaatlikult seda analüüsida, aitäh! suur tänu ja suur tänu, tahaksin tänada äh, härra äh, Boonit ettepaneku eest, tahaksin tänada teda, ütleb proua Werner, väga hea ettepaneku eest, ma arvan, et me saame sellel baasil väga hästi koostööd teha, aga suur tänu ka komisjonile mm, teie ettepanekute eest. ma arvan, et me näeme väga selgelt, kuivõrd tähtis 5G on Äh, kogu uued äh, standardid ja võimalused tuleb avada nii ettevõtjatele kui tegelikult äh, ühiskonnale tervikuna, sellepärast et see pakub väga palju perspektiive ja võimalusi. mitmed nende hulgast tõite teie, härra Boni, juba ka välja, näiteks innovatsioonid äh,, digitaliseerimine, äh, ka elektroonika valdkonnas edasijõudmine ning äh, mm, ka tööstuse osas, aga täiesti uus õpikeskkond samuti äh, praktikantidele, tudengitele, tavakooliõpilastele ning loomulikult ka tööstus- ja digitaalpoliitika jaoks mängib see väga olulist rolli ja mõjutab oluliselt. ma arvan, et me peame arvestama sellega, et gigabitti ühiskonna eeldus ja 5G on selle aluseks, on tegelikult see, et meil oleks väga selge lai riba infrastruktuur ja seda see tähendab ja ma arvan, et me oleme selles osas ka, ka nõus, et äh, vanad ühendusvõimalused äh, tuleb äh, ära lõpetada ja eriti just maapiirkondade jaoks on tähtis see, et äh, kaugemates piirkondades inimesteni jõuaks äh, see ettepanek samuti. Äh, näiteks kaardistamine võiks leida üles need kohad, kus digitaalühendused ei ole praegu veel väga head ja need siis kõrvaldada. palju küsimusi on aga avatud endiselt, ma arvan, et siin kaasraportöörina peaksime need kindlasti ka välja tooma ja ma arvan, et kindlasti gigabitti ühiskonda ei saa tuhinal sisse kiirustada ja äh, ma arvan, et äh, digitaalsest lõhest ei ole veel piisavalt räägitud ja siin on äh, lõhe kahes olulises aspektis. esiteks maapiirkondade ja metropolide vaheline lõhe, kus lihtsalt digitaalne taristu ei pea praegu sammu digitaliseerimise ajaga ja siis edasi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kes on erinevas, erinev võimekus on neil investeeringute toetamiseks ja äh, digitaalne lõhe laieneb ning see väga oluliselt mõjutab äh, erinevatest regioonidest pärit inimesi ja siin on kindlasti võimalik äh, tulevikus äh, ühiskondades olulised pinged ja minu arust oleks oluline, kui me keskenduksime põhimõttelisele küsimusele kõikide dokumente puhul, kuidas me motiveerime Äh, väga kõrgekvaliteedilisse ühenduse loomisesse, nii et kõik inimesed sellele läbi pääseksid. suur tänu. minister Telitška. suur tänu. saab sõna järgmisele härra Telitška. suur tänu teile. mul oli mitmeid märkuseid, aga need on juba välja öeldud kolleegide poolt. ma tahaks lihtsalt ühe üldise iseloomuga märkuse teha mitmed juba tõstatasid küsimuse, mis puudutas eh, komisjoni ettepaneku tähtsust muudes valdkondades ja ma arvan, et eh, neis ettepanekutes mitte ainult eh, ei kajastaks neid ettepanekuid, vaid ka komisjon igas valdkonnas, mis on vähegi seotud digivaldkonnaga, peaks vaatama sellesse, milliseid positiivseid tagajärgi see võiks tuua see toimib mõlemat pidi ja arvan, et seda me teeme mõnedes valdkondades, aga paljudes teistes jällegi ei ole sidet esile tõstetud ning teenuste kvaliteet ei, ei leia ka esile tõstmist, seega sooviksime, et kasutusele võetaks sektoripõhine, sektoriülene lähenemine komisjonis ja nüüd wifi puhul või nüüd üsna järsult äh, et äh, arvan, et esialgu võetakse vastu pisut segaste tunnetega Euroopa Parlamendis. mõned meie seast leidsid, et, et see on lihtsalt mingisugune äh, pressitrikk, äh, aga, aga see, kui miski meenutab pressitrikki, ei loe alati, me peame avalikkusele meeldima aga teatud tingimustel eh, minu jaoks see algatus eh, on pigem seotud küsimusega, mida arutasime eelnevalt oma kolleegidega, kui see eh, loob sellise energia, mis liikmesriikides, mis ei ole pühendunud wifi'le avalikus ruumis, siis see on ju hea, kui ta sellise taganttõuke tekitab mõned kolleegid rääkisid sellest, kuidas äh, see, mida see kaasa toob, mina leian, et see peaks äh, olema lihtsalt äh, võimalus, et luua tingimusi, mis aitaks liikmesriikidel edasi arendada seda võimalust ilma Euroopa panuseta, kui neis tingimustes me ka suudame edu saavutada, sellega seoses ma ei tegele mitte tingimuslikkusega ainult, vaid ka tahaksin, et komisjon äh, teeks kõik endast oleneva, et liikmesriigid mm, süsteemselt eh, ehitaks eh, tulevaste tegevuste selle üles, et see eh, protsess tegelikult käivituks ja et wifi oleks kättesaadav mitte ainult avalikus ruumis ning teiseks kolmeaastane haldamine. ma saan aru sellest loogikast, aga teeme kõik selleks, et saja kahekümne miljoniline investeering ei oleks kasutu ning viimane märkus, mille sooviksin teha, on see, et äh, konkurentsi poole pealt ma ei ole mures, need on marginaalse tähtsusega vabandused, aga eh, tahaksin siiski, et meil oleks eh, oleks võrdne vahendite jagamine regioonide vahel. pean nüüd ära minema, ma ei taha olla ebaviisakas, aga mul on, algavad kohe kolmepoolsed läbirääkimised. suur tänu ja nüüd äh, proua Sander, palun. suur tänu teile, ma vabandan, et ma liialt hilja kohale jõudsin ja et ma ei saanud kogu arutelu jälgida. mina kui variraportöör sooviksin rääkida eh, Wi-Fi-st Euroopa jaoks eh, ja öelda, eh, kui hästi ma sellest algatusest arvan. see on oluline algatus, mida peaksime toetama ja see eh, programm näeb ette wifi eh, arendamist Euroopa linnades ja külades, et Euroopa kodanikud saaks avalikus ruumis eh, kasutada Internetti. nagu kolleeg seda just ütles, mõned arvavad, et siin on tegemist kommunikatsioonitrikiga. arvan, et meil on vaja kommunikeerida äh, Neil on vaja sümboolseid meetmeid, nagu eelmainitu, et äh, teha Euroopa tegevuse nähtavamaks äh, ka telekommunikatsiooni valdkonnas. minu jaoks äh, Wi-Fi Euroopa jaoks peaks olema osa pilootprojektist, et vähendada lõhe, digitaalset lõhet erinevate territooriumite ja sotsiaalsete klasside vahel. see aitab suurendada ligipääsetavust internetile maapiirkondades, e, ka muuseumides, e, linnaväljakutel ja koolides. tahaksin e, siin rõhutada teatud punkte, mis puudutab näiteks rakendamisfaasi, sest teatud küsimused on endiselt Eh, kõne all, ehk siis, et milline eelarve on saadaval, millised eh, on need maapiirkonnad, mis võiks välja valida. kui eeltingimus on see, et on olemas väga kõrge äh,, <clears throat> hästi toimuv äh, internet, see peaks, selline wifi peaks olema hästi toimiv kogu Euroopa Liidus. tegemist on küsimustega, mille osas tuleks edasi liikuda äh, minu jaoks eh, toimiv Wi-Fi Euroopas ei ole mitte mingisugune showroom suurtele linnadele, vaid see peaks tähendama tõesti Euroopa, eh, eurooplastele paremat võimalust internetile kõigil ligi pääseda. suur tänu ja lõpuks saab eh, sõna härra Kasanulevski, kui ma seda õigesti ütlesin. härra Fanboi palus, et äh, ma, vabandust, proua palus, et ma esitaks ka tema mõtted äh, äh, praegusel teemal, kahjuks ta täna ei saanud siia kohale tulla. ta palus oma kriitilise sõnavõtu ette lugeda aga võib-olla on kuulda, oluline ka kriitikat kuulda ta kirjutab eh, komisjoni ettepanekust väga kriitiliselt, ta ütleb, et see ettepanek ei ole muud kui Euroopa Komisjoni reklaamitrikk, et eh, meie eh, kodanikud ära osta, ei tehtud sellele mingit mõjuhinnangut ja ma tahaksin teada komisjoni käest, kui palju sellest komis-, kodanikud lihtsalt tasu saavad, sest komisjon ei saa sellele küsimusele vastata, sest nad ei tea seda isegi oleme näinud äh, vab-, rääk-, juba tasuta ränd-, madalatest rändlustasudest ja nüüd tasuta wifi'st. kuidas see siis nii, meie võitleme majanduskriisi vastu ja samas Euroopa ähm, äh, ta annab altkäemakse avaliku toetuse eest, see ei olnud osa komisjoni tööprogrammist ja see näitab, et tegemist on lihtsalt reklaamitrikiga Euroopa Liidu poolt, millega, mille, mille mille otsustas äh, maksumaksjate kulul Junckeri meeskond äh, ilma, et see meile mingit kasu tooks, samas uskun ma tõesti, et Euroopa Liidu fonde tuleks kasutada selleks, et struktuurilisi muutusi, et äh, investeerida kiiretesse ühendustesse, millel on suur võimendusmõju ja aitaks meil edasi jõuda gigabait ühiskonnani. sada kakskümmend miljonit eurot tuleks kasutada vastutustundlikumalt ja tõhusamalt. paljude kodanike jaoks on wifi kättesaadav juba valitsuse või eraalgatuse poolt. me e, anname, me üritame seda teha praegu väikekülades, kus mõju on minimaalne. kas me ei peaks pigem investeeritama e, näiteks 5G uuringutesse, et me oleks paremini äh, ettevalmistanud asjade interneti saabumisele. suur tänu, ütleb esistuja ja enne kui ma annan sõna härra Villemile eh, lõppmärkuste tegemiseks eh, tahaksin ma paar asja mainida. kõigepealt, et eh, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg härra Bonni raportile on teisipäev kahekümne kaheksas veebruar kell kaksteist. pidage seda meeles ja siis ma tahaksin eh, komisjonile öelda, et parlamendil on tõsiseid probleeme eh, ettepaneku tehniliste detailide osas. komisjon on juba ühe korrige-, korrektsiooni esitanud, aga hoolimata sellest eh, ikkagi põhjenduspunktid erinevates keeltes, kaks seitsekümmend üheksa, kaks üheksakümmend viis näiteks, on, ei, ei ole kooskõlas ning seal on veel teisi vigu samuti, mis on parandatud ja institutsioonide vahelised töögrupi eesmärke pole samuti veel soovitud, suudetud täita. mainin neid probleeme sellepärast, et me soovime, et, et probleeme lahendatakse, et kolleegid ei töötaks erinevate tekstidega ja e, seega e, nende töö e, tähtaeg veniks, nagu te teate, tööplaan on väga tihe ja seega ootame väga lõplikku versiooni esitamist komisjoni poolt. härra Veelan, teil on nüüd sõna, aitäh, eh, proua juhataja ja kaasraportöör, aitäh kõigile raportööridele, variraportööridele nende mitmekesiste märkuste eest ja ja kõigepealt ma sooviks eh, alustada lõpp-punktist, oleksin pidanud äh, seda kohe mainima, sest loomulikult oleme parlamendile, nende teenistustele ja saadikutele, eh, kes eh, on meie tähelepanu juhtinud paljudele lingvistilistele küsimustele, mis loomulikult tuleks eh, lahendada ja loomulikult me teeme edasist tööd selle osas. meil on olnud üks probleem mida on kurb mainida digitaalajastul. see vist tähendas seda, et tarkvara oli erinev parlamendi ja komisjoni vahel, aga, aga arvan, et oleme nüüd suutnud juba uue versiooni esitada, mis peaks vist enamuse probleemidest lahendama. mis ning aega on väga vähe ja väga äh, hõivatud parlamendiga on meil tegemist, ma vastan ainult äh, mõningatele kommentaaridele, mida ma üritasin kokku vii panna, eriti äh, puudutab see küsimusi, mis otseselt esitati komisjonile ja võib-olla ma alustan äh, Wi-Fi projektiga Euroopa Liidu jaoks loomulikult on normaalne, kus raporti projekt on juba esitatud, siis on äh, arutelu elavam. Sean Kelly märkustele vastamiseks äh, on loomulikult väga tähtis, et Euroopa Liit saaks äh, oma brändi panna tehtud heale tööle. isegi kui see ei ole mingisugune pressitrikk aga kui midagi komandaniga jaoks teeme, siis seda tuleks öelda ja e, Wi-Fi Euroopa Liidu jaoks e, sellega seoses me teeme täpselt seda, mida fondid e meilt nõuavad, ehk siis loome innovaatilisi ja toimivaid projekte. me soovime, et liikmesriigid, kohalikud omavalitsused, et nad Mm, levitaks seda, millega meie algust teeme selle wifi ettepaneku osas ja ja üritame siin lihtsalt lumepalli veerema seada valdkondades, kus äh, riigiteepoolne sekkumine pole oluline ja üritame seda teha määral, mis ei moonuta äh, konkurentsi. arvan, et äh, Need küsimused, mis tuleb tasakaalustada, leidsid mainimist paljude saadikute poolt, alustades raportööri endaga. kogemuste kvaliteet on oluline, kodanikud hindavad seda ja see aitab kaasa tuua lisandväärtusega nõudluse loomiseks, kõrgema äh, võimekusega võrgustike loomisel, mis tähendab ühest küljest äh, võimalikult kõrge kvaliteedi võrk, võrgustike loomise samas äh, tuleb äh, hoiduda sellest, et vaesemad regioonid kohe kõrvale jätakse. see ei ole ühtekuuluvusinstrument, aga me peame tegema selleks kõik, et geograafilised mõjud oleks tuntavad ning selles osas tunneme ka, et nõukogu ambitsioon võiks äh, olla pisut suurem, et äh, ta teeks seda, mida ta teha on lubanud. ning minnes nüüd äh, vastuseks härra Deliškale siis küsimus, kas see on äh, ühekordne või korduv tegevus sõltub äh, sellest, äh, kuidas hinnatakse meie pealt tehtavat tööd äh, Wi-Fi for EU e jaoks. ja kas sellest, kas see suudab leida, kas see suudab olla detonaator, katalüsaator väiksemates piirkondades, sellest sõltub see ka. ja nüüd äh, kinnised Bergi määrust, äh, see juurde härra Tošinovski, siis ma arvan, et äh, rõhutatakse õigusega, et äh, mm, kõige suurem jõud sõltub sellest, kuidas, et, et osalevad, osalejate võimekus ei lange kahtluse alla. siin on meil loomulikult ka mitmeid raporteid, muuhulgas ka selle parlamendi poolt, äh, kus on öeldud, et äh, pisut suuremat äh, jõudu oleks vaja, et otsitaks ka euroopalisi lahendusi, mitte ainult ühisnimetajaid. osa sellest võib tulla ka sellest, kui töötajatel on piisav pädevus selles osas, mida eh, komisjon on öeldud eh, uute töötajate leidmiseks, et eh, olulisemaid ülesandeid täita. ja mitte ainult oma liikmetele toetudes ja Preili Kallas küsis äh, Äh, esitas samuti küsimuse, siin on, siin on meil alati võimalik äh, saavutada tasakaalu ning arvame, et äh, teiste osapoolte surve on endiselt oluline vahend, arvame, et tingimused, kus võiks olla otsuse langetusvõime teiste osalejate üle, on piiratud ning üks valdkondadest mida üritasime sisse viia selleks, et leida tasakaal ehm, eh, ühest küljest eh, siseturu vajaduste vahel ja teisest küljest kohalikele oma, kohalikele eh, oludele sobitumine on just nimelt otsused, mis langetatakse liikmesriikide turgudel ning äh, ainult siis, kui komisjon ja kohalike reeglite loojad on, lepivad kokku selles, et, äh, et äh, millised, äh, millised on võimalused kohalduda kohalikele vajadustele. ja teised küsimused, mis puudutasid raportööri äh, võtame arvesse, et spekter on valdkond, mille osas äh, toimuvad olulised arutelud tulevikus ja meie tekst on kindlasti parandatav ja ootame teiepoolseid parandusi ja võtame arvesse ka, ka seda, et kaasinvesteerimisvõimalus, äh, nagu te ütlesite, äh, on võimalik veel parandusi sisse viia ja siin on väga delikaatsed äh, huvide tasakaalud eri osapoolte vahel, mida tuleb arvesse võtta ja sellega seoses äh, on vaja jätta veel ruumi, tegevusruumi äh, osalejatele ja ka turu regulaatoritele, et sellised investeeringud võimaldaks tõesti jätkusuutlikku konkurentsi ja mis aitaks kohalduda eh, olemasolevale õiguskoormusele. Eh, ja proua Kumbala esitas spektri küsimuse, eh, mis oli väga asjakohane. kui litsents kestab kakskümmend viis aastat, mis juhtub siis, kui miski valesti läheb, see küsimus on ka praegu väga asjakohane, sest äh, Äh, äh, litsentsid, mis kestavad kaksteist või viisteist aastat, see on samuti väga pikk aeg, kui miski valesti läheb. nii et teeme ettepaneku mitte ainult ähm, pikendada olemasolevaid standardeid ja litsentse, vaid teeme ka, loome ka uued äh, kaasas käivad tingimused, näiteks et vastutavad ametnikud saavad sekkuda, kui spektreid kasutatakse mitte asjakohaselt ja see puudutab siin eriti eh, spetsiifiliselt defineeritud eh, kattetingimusi, sest eh, tekib alati võimalus, et et probleemid jätkuvad isegi, kui on olemas hea kasutuskõlblik spekter, see on samuti üks küsimusi, mis tuleks põhjalikult üle vaadata see segu litsenseerimisest, eh, kestvusest ja eh, muust sellisest on samuti väga oluline ja eh, digitaalne lõhe, mis juba tõstatati mitmete saadikute poolt. siin ei ole mingisuguseid maagilisi lahendusi, tihtipeale on küsimuses lihtsalt riigi abid ja äh, muud toetused, eh, igatahes üritame teha kõik selleks, et eh, turg eh, läheks sinna, kus on ärivõimalused kaasinvesteerimis läbi kaardistamisele abil. see on samuti üks võtmevahendeid selleks, et et viidata, kus uusi võimalusi tekiks. ja 5G osas ma et äh, härra Booni raporti väga ülevaatlik sisu ja struktuuriseeritud esitus ei luba mul enam midagi lisada ning tervitame äh, seda äh, raportit ja ootame huviga edasist koostööd teie komisjoniga. suur tänu ning äh, tahaksin teile nüüd meenutada, et järgmised kohtumised toimuvad kahekümne seitsmendal veebruaril kolmest poole seitsmeni ja kahekümne kaheksandal üheksast küm-, äh, mis kestab terve päeva ja see on kõik, äh, oleme lõpetanud ja suur tänu teile ja täna eh, Eestist tänav lahkelt ka teile. I didn't say that there was room for improvement in this